Guten Morgen, ich begrüße Sie sehr herzlich zur tere hommikust! meil on täna terve päev istungid ees. päevakorra järgi te näete, et kui keegi soovib seda muuta, siis öelge. päevakorra teises punktis töötame nii, et seda koosolekut tõlgitakse kõikidesse ametlikesse keelede ja see on ka veebis jälgitav. kolmandas päevakorrapunktis märtsi, aprilli ja mai istungite protokollid. kui teile need protokollid sobivad, siis nad äh, kehtivad kui vastu võetud ma tervitan tänaseid külalisi. oot-oot, ma kõiki külalisi veel ei näegi, üks hetk ma vaatan, jah, igatahes ma tervitan teid kõiki südamest. me oleme teie aastaaruandega tutvunud. ja nüüd ma annan sõna Jan Mulderile. Jan, mul on hea meel sind tervitada. tere hommikust, kõigepealt tahaksin öelda, et siin on tore tagasi olla ja nii palju tuttavaid nägusid näha pean ütlema, et, äh, et komisjon on praktiliselt täiel, äh, äh, meie komitee on praktiliselt täiel määral kohal, sellepärast et, et ainult üks liige on puudu, aga tema on portugallane ja teda vajatakse praegu Portugalis seoses traagiliste tulekahjudega. ja ühesõnaga oleme praegu tegutsenud umbes äh, äh, viis äh, kuud ja see tähendab ka seda, et meie praegune töö on kestnud viis kuud, et eelnevad, eelneva komitee liikmed töötasid septembrini, nii et nagu te näete, raport, mille teile esitame, on meie jaoks, äh, meie jaoks üsnagi võõras teema, äh, kuid äh, samas peab ütlema, et selles aruandes on mitmesuguseid küsimusi, mis on meile ja ka ilmselt teile muret tekitavad. kahe tuhande viieteistkümnenda aasta aruandes, nagu ka eelnevates aruannetes on öeldud, öeldi, et on suuri erimeelsusi selles osas, kuidas komitee liikmete vahel informatsiooni peaks jagatama e, ning e, kuidas peaks jagatama informatsiooni e, komitee liikmete ja Olavi peadirektori vahel. ja komisjon tegi selles osas oma ettepaneku, sellega leppisid ka kõik institutsioonid, komitee peaks olema äh, E, institutsioonide õigust, e, sinna peaks kuuluma õigusteenistuste juhatajad kõikidest kolmest institutsioonist, nõukogust, nagu komisjonist ja parlamendist. E, raport avaldati eelmise aasta septembris ning järeldused olid siis sellised, et kolm õigusteenistust toetas järelevalvekomiteed Eh, ja selle arvamusi, sellele eh, tuginedes meie praegu ka tegutseme, oleme konstruktiivsed, eh, oleme avatud dialoogis Olafiga ning loodame, et see dialoog on edukas, selle kohta on ka positiivseid märke tulnud, kuid on liialt vara, et sellest pikemalt rääkida, igatahes selge on, et igasuguse järelevalvekomitee jaoks on raske oma tööd äh, täielikult teha, kui te vaatate äh, slaide, siis äh, see on üks slaid eespool, mida järelevalvekomitee peab tegema, ta peab pidevalt jälgima Olafi uurimiste läbiviimist, et Eh, tugevdada selle institutsiooni iseseisvust, eh, eriti garanteerima eh, peame selle ameti iseseisvust ning sõltumatust ning ka puutumatust. peame garanteerima ka, et uurimismenetluste toimumine äh, saaks äh, rahuldavalt läbi viia ning äh, samuti tuleb koostada iga-aastane juhtimisplaan, prioriteedid ja nii edasi. peame ka vaatama, mis juhtub siis, kui Olavi soovitusi ei järgita. peame tegema koostööd õigussüsteemidega liikmesriikides ja samuti peame vaatama, mis on saanud äh, Eh, uuringutest, mis kestavad üle aasta. Eh, see on väga suur töö, kuid, eh, kuid selge. probleem tekib siis, kui Olav direktor ütleb, et, et teie saate teada seda, mida mina otsustan, et te peate teadma ning äh, see on kahjuks olnud väga tavaline viimastel aastatel ning äh, peame seda olukorda väga äh, tähelepanelikult jälgima. meie seisukoht on selline, et peame otsustama, millist informatsiooni meil peaks vaja minema ja peavad äh, olema väga selged argumendid, miks meiega informatsiooni ei võidaks jagada. mis puudutab õigusteenistusi, siis äh, see küsimus äh, oli väga teravalt päevakorral ning meie oleme üsnagi rahul sellega, et institutsioonid toetasid meie seisukohti ning seda me kinnitame ka kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta raportis. meie ähm, tegelesime ka äh, peadirektori puutumatuse ka tõst-, äravõtmisega. komitee leidis, et meid oleks pidanud selles osas, meiega oleks pidanud selles osas konsulteerima. seda aga ei tehtud ning see, me ei, sellega me pole muidugi rahul. mis puudutab äh, menetluslikke garantiisid, siis äh, selles osas on tehtud minevikus äh, mitmesuguseid ähm, parandusi, kuid see on endiselt murekoht ka meie komitee jaoks nüüd uurimiste kestvus kui uurimised kestavad liialt kaua, võivad need süüdistatavate õiguseid rikkuda. praegusel hetkel <coughs> on raportis mitmesugust erinevat statistikat eh,, finantsadministratiivseid eh, majanduslike soovituste kohta eh, ning eh, praegusel hetkel on selle kohta vara midagi öelda, aga on üsna mitmesuguseid eh, juhtumeid, eh, mille kohaselt eh, jälgitavaid, sügavamini uuritavaid juhtumeid on liialt vähe. aga see on meie esmane mulje. ka siin on võimalik parandada olukorda ja meie teiega oleme mures kaheksa, määruse kaheksa, kaheksa, kolm eh, muudamise kohta, eh, mille kohaselt eh, komisjon peab tegema ettepanekuid paranduste tegemiseks ja meie komisjon, meie komitee tegeleb ka selle küsimusega, kuid samas me ei tea endiselt, kas Euroopa prokuröri amet äh, Äh, ja äh, kutsutakse ellu või mitte ning äh, peame ootama selles sisulisi arenguid, enne kui me saame mingisuguseid edasisi samme astuda. meie praegusel hetkel teeme tööd ja meie töö tulemused esitatakse teile ka edasise informatsiooni hulgas. ma olen teadlik sellest, et pidi teile andma väga lühikese ülevaate Äh, meie poolt tehtust, äh, kuid kuna selle raporti koostasid eelmise komitee liikmed, oleme valmis teile selgitama nii palju, kui oskame ja vastama teie küsimustele üldiselt, aga ootame head koostööd Euroopa Parlamendiga, sest äh, kui arvame, et meil on vaja läbipaistvust, avatust, siis oleme valmis seda kindlasti garanteerima ning äh, selleks on meil selgelt vaja loomulikult ka Euroopa Parlamendi tuge. Äh, kui on, on, teil on küsimusi, siis äh, loodetavasti suudame teie küsimustele adekvaatselt vastata. suur aitäh teile tutvustuse eest. dokumentide juurdepääsu küsimus on erakordselt ärritust tekitav probleem Euroopa Komisjoni tippametnik peaks siiski olema võimeline niisugust olukorda lahendama. aga see ei ole endiselt nii, et see juurdepääs oleks tagatud. õigusteenistus on samuti võtnud väga selge seisukoha ja püüdnud äh, äh, saavutada niisuguste dokumentidele ligipääsu, kuid see ei õnnestunud ja see olukord tegelikult kestab meil juba aastaid. minu meelest Järelevalvenõukogu peaks selle küsimusega tõsisemalt tegelema, sellepärast et on minu meelest alarmeeriv, et Euroopa õigust niimoodi väänatakse, ilma et selleks oleks vähemgi juriidiline põhjendus või põhjus. nii on meil küsimused. kõigepealt juurdepääs dokumentidele. Te tutvustasite seda, me lugesime sellest teie raportis, kuid peadirektori aastaaruande äh,, aruande leheküljel nelikümmend üks äh, on kirjas. see on nüüd esimene küsimus, aga see, mida teie rääkisite, on sellega vastuolus, mida me leheküljelt nelikümmend üks loeme kas see on eksitus, viga või milles seisneb äh, selle vastuolulisuse olulisus. Äh, ma tänan samas teid aastaaruande hea kvaliteedi eest. Äh, väga olulised on kõik need tõdemused ja arusaamad, mida te meile siin tutvustate ja neljakümne seitsmendas punktis ja järgmistes on juttu sellest, millised peaksid olema järgnevad tulevikku suunatud tegevused. eelarve kontrolli komisjon on nende, selle kohta saanud ka peadirektori öö, eh, koostatud töödokumendi ja see töödokument sisaldab arve, mis on eh, vastuolus sellega, mida meile on juba esitatud muuhulgas möödunud aastal, sealhulgas Olafi poolt. mida on teil nende äh, faktiliste arengute kohta võimalik öelda, silmas pidades nende arvude, mida meile esitati, vast vettpidamatust Äh, ja äh, mida äh, tähendab see protsendimäär nelikümmend neli protsenti juhtudest, kus te peate edasi tegutsema. Te tutvusite ka Olavi raportiga, mina olen ka selle elus kord juba läbi lugenud ja kui me siin kõik need kaasused kokku loeme, siis on esitatud kaheksakümmend neli soovitust alates kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast, aga peadirektor väidab, et neid oli eh, kolmsada seitseteist. et mis siis eh, näiteks eh, aastatel kaks tuhat kaheksa kuni kaks tuhat kaksteist andsid ta ainult mingi kolmekümne soovituse ringis, see kõlab ebareaalselt. ja nüüd minu teine küsimuste plokk on soovituste elluviimine, mida Järelevalvenõukogu on andnud. Te olete nimetanud viis prioriteetset soovitust, kuid neist ei ole midagi ellu viidud, mitte üks null e realiseerimist. mida, miks te, miks te, mida te saaksite meile öelda, miks te ei ole neid ellu viinud? ja kui, siis on mul küsimus ka nende äh, uurimuste ja äh, järelevalve teostamise kestvuse kohta. Te väidate, te ütlete täna siin ka, et ei saa kinnitada äh, kaheksateist koma seitset või kaheksateist koma kahte protsenti, nii nagu seda väidab Olafi eh, peadirektor. nüüd kõik nende uurimuste kestvus, teie väidate, et see kestab nii kaua, Olafi peadirektor väidab, et see kestab kakskümmend viis kuud eh, Te ju tegelikult peaksite tegelema Olavi üle järelevalve teostamisega, see on teie mandaadi osa kas meil on komisjoni esindaja? kas meil on ka peasekretäriaadist komisjonist siin keegi? kahju küll, et ei ole. sest mind tegelikult huvitab, miks Euroopa Komisjoni peasekretäriaat ei rakenda distsiplinaarmeetmeid kujunenud vastuolulise olukorra lahendamiseks. aga nüüd ma ei tea, ütleb proua juhataja, kes siis nagu vastama hakkab. hea küll, võib-olla võtame kõik need küsimused nüüd kokku, järgmisena saab küsimuse esitada kolleeg Liberatski. aitäh, põhimõtteliselt proua Kressle juba ammendas need küsimused, mida minagi tahtsin esitada ja mida rohkem küsimusi meil on, seda vähem saame vastuseid. nii et võib-olla peaksime keskenduma kõige olulisemale. suur tänu niisiis, proua juhataja, et juba puudutasite põhilisi küsimusi, mis mulgi keelel olid. aga oluline on see, et meil on teatavad lootused, ootused Olafile ähm,. Olafil on järelevalvekomitee, mille eesotsas on härra Mulder äh,, tervitan teid ja see järelevalvekomitee äh, töötab stabiilselt selle juhtimise all. mul on väga hea meel, et härra Mulder on valmis kohtuma meie komisjoniga, sest et mul on seni jäänud mulje, et me peame siin arutelusid, me esitame küsimusi, aga vastuseid me ei saa kuna järelevalvekomitee ja Olav äh, tegutsevad eraldi ja siis meie komisjon justkui vahel üritab natuke nende töösse sekkuda, äh, aga mitte eriti edukalt ehk. seepärast on mul hea meel, et Olavi järelevalvekomitee eesotsas on nüüd Jan Mulder, see loodetavasti parandab ka üldist õhkkonda. mul on aga üks küsimus, milline on järelevalvekomitee võimekus äh, oma ülesannete täitmisel. Jan Mulder mainis ähm, seda, et küsimus on juurdepääsus dokumentidele. me teame, et meil on vaja näiteks sekretäriaadi või juhatust või midagi sellist, mis sellega tegeles. kuidas sellega lood on? Äh, mul on kahtlus, et kas kõik on tegelikult hallatav, kui ei ole õigeid inimesi, kes sellega tegeleks. ja siis tahan veel öelda, et äh, minu meelest on oluline välja tuua, et tegemist on äh, siin positiivse pretsedendiga. üldiselt äh, kipub nii olema, et olukord ei ole väga selge, et mis tegelikult toimub selles väga olulises institutsioonis Olafis. tahaksin veel kord tänada juhatajat, et tegelikult juba küsisite minu küsimused ära. kolleeg Staas, palun. Dank u voorzitter. Uh, eerst en vooral wil ik natuurlijk de, de leden van het uh, eh, toezicht. Aitäh. Kõigepealt tahaksin tänada järelevalvekomitee juhatajat ja teha seda südamest. ma tõesti tahan seda esile tuua, et siis, kui me olime alles uued parlamendiliikmed, me tegime koostööd parlamendi ja komisjoniga. meil on väga palju kompetentseid saadikuid, ma ei räägi siin ainult Jan Mulderist kui meie endisest kolleegist, kuid eelarve kontrolli komisjoni liikmena öö, öö, leian ma, et teie tehtav töö on erakordselt tähtis. on väga oluline teostada järelevalvet selle üle, kuidas Olav toimetab. ja ma tahaksin loomulikult tänada teid kõiki selles, mida te teinud olete. Teie lähenemisviis on olnud väga adekvaatne ja ma tegelikult tahaksin rõhutada, härra Mulder, et väga tubli inimene oli ka teie eelkäija. see, mida te teete, on väga suure tähtsusega. Teie kaastöötajate statuut, kui vaja, siis me võime seda muuta me juba oleme seda muutnud koostöös eh, Hollandi kui eesistujariigiga, palun vabandust, Madalmaade kui eesistujariigiga. kuidas nüüd on lugu eh, nende inimestega, kes töötavad teie sekretäriaadis, kas need muudatused, mis sisse on viidud, kas need rahuldavad neid, kas see aitab nende tööle kaasa? seda ma tahaksin teada, aga kui ma loen seda iga-aastast aruannet, siis öö, tumestab mu meeli see, et siin seisab ikka jälle see, mis siin seisab juba aastaid. ka proua juhataja väljendas oma arusaamatust oma küsimusi esitades. ma näen, et olulised olemuslikud probleemid teabele juurdepääsuga on tänini lahendamata ja sellega me ei saa kuidagi nõustuda. seda rõhutas ka proua äh, Kressle, aga ma leian, et ka eelarve kontrolli komisjoni äh, juhatus äh, peaks olema oluliselt aktiivsem selle küsimuse lahendamisel, tagamaks institutsioonide vahelise teabevahetuse sujuvust aga aastaaruandest me loeme igal aastal, et me ei oma teabele juurdepääsu. loomulikult on siin olnud ka juba kohtu case, nüüd inimene oli sunnitud loovutama oma parlamendisaadiku immuniteedi ja nii edasi ja nii edasi, aga praeguseks on ka selge, et, et, et, et tõepoolest on olnud eksimusi, mille eest inimene tuleks süüdi mõista, ma öö, ootan mitte ainult seda süüdimõistvat lahendust, vaid ma soo-, sooviksin, et see viiks ka järgmiste sammudeni selleks, et öö, nii öö, haldus kui ka, kui ka kohtuküsimuste vallas saaksime edasi minna. komisjon peaks tegelikult siinkohal eh, võtma endale ka täie vastutuse kujunenud olukorra eest. Eh, järelevalvekomitee liikmed viitasid ju möödunud aasta lõpul juba sellele, et eh, teiepoolsed sammud võivad endaga kaasa tuua ka prokuratuuri sekkumise. ma leian, et see annaks piisavat kõneainet kogu meie aruteluks, kui me eelarve kontrolli komisjonis jõuame selle teema juurde. suur tänu, proua juhataja. nagu ikka, on tegemist väga huvitava aruandega, mis nõuab väga põhjalikku läbilugemist, detailid on alati kõige tähtsamad. mul on paar märkust ja küsimus. punkt kakskümmend kolm aruandest. siin on juttu menetlustähtaegadest. tõepoolest see kuuskümmend üks protsenti kolmesaja seitsmekümne seitsmest menetlusest, mis kestavad kauem kui, või on, kestsid kauem kui kaksteist kuud, ehk siis äh, kaks aastat kestvad menetlused, see on tõepoolest väga murettekitav teave. sellepärast tahaksingi küsida teilt, et kus on siin takistusi ja probleeme. menetlused peaksid ju olema võimalikult lühikesed, kestma võimalikult vähe aega, olema tõhusad. nii et tekib küsimus, mida tuleks ette võtta, et neid saaks lühendada. siis punkt üheksakümmend üks. ja see tuleb vist ka muudes aruteludes oli jutuks, nimelt on punktis üheksakümmend üks kirjas, et Euroopa prokuratuuri kaasamine või vabandust, et Euroopa prokuratuuri loomine mõjutab nii Olavi inim- kui äh, finantsressursse, see valmistab mulle muret mm tuleb ju mõelda ka sellele, et äh, menetlused on Olafis äh, hoopis teistsugused Need on haldusmenetlused, kus on ka juba teatavaid kogemusi saadud. Euroopa prokuratuuri puhul oleks aga tegemist äh, kriminaalmenetlusega, nii et täiesti teistsugune alus, nii et sellest tuleb olla teadlik ja tuleb erilist tähelepanu pöörata sellele, kuidas kogu Euroopa prokuratuuri ülesehitamise protsess läbi viiakse ma arvan, et oleks äärmiselt raske viga, kui selline olukord tekiks ja ei ole vastuvõetav olukord, äh, kus personal viia, viidaks Olafist üle Euroopa prokuratuuri. vajalikud äh, töötajate profiilid on hoopiski erinevad, mis puudutab juriidilist pädevust ja nii edasi, nii et äh, kuidas teie suhtute sellesse ettepanekusse?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 mul on hea meel äh, selle uue järelevalvekomitee koosseisu üle ja on väga meeldiv ka tervitada siin taas äh, härra Mulderit, küll teises ametis. mul on kaks küsimust, mis tahaksin esitada. kui vaadata iga-aastase aruande lisa ja vaadata läbi kõik need soovitused, siis on näha, et nende soovituste, neid soovitusi ei ole tegelikult üldse ellu viidud. või õigemini järelevalvekomitee teeb väga palju, aga mingeid tulemusi ei ole ja niimoodi ei jää neist soovitustest ju tegelikult midagi järele. ja kui ma seda vaatan ja kuulen ka Jan Mulderi ettekannet, siis seal on teatav lõhe sest et see, mis te ütlesite, kõlas kõik väga optimistlikult, teete väga palju ära selles uues järelevalvekomitees, aga mul tekib küsimus, et millele see optimism tegelikult tugineb? seda esiteks. teiseks, järelevalvekomitee töös on väga oluline ka menetlustagatiste teema. Te aruandes nimetati ühte algatust, mida ma väga tervitan äh,, oluline on teha tihedat koostööd Inimõiguste Agentuuriga ja aruanne seda väga põhjalikult ei kirjelda, see on suhteliselt üldsõnaline, mis puudutab seda mitteametlikku koostööd ja Inimõiguste Agentuuri osalust menetluses, nii et võib-olla saaksite selle kohta natuke täpsemat infot anda. nii et jah, tundub, et arengud on positiivsed, aga mind huvitaks veel lisainfo ja pean veel ütlema seda, et äh, kell kümme pean ma umbes äh, veerand tunniks äh, lahkuma saalist, mul on veel üks teine koosolek, kus pean viibima, nii et palun ärge tõlgendage seda valesti, et ma kuidagi alahindaksin seda teemat, ma lihtsalt paraku pean ära käima. rohkem keegi sõna ei soovi, seega annan sõna härra Mulderile. suur tänu. kõigepealt küsimused, mille teie esitasite, need olid õiged küsimused e mina lugesin samuti peadirektori iga-aastast aruannet äh, ja see oli tõesti äh, põrmustav edulugu. ja äh, samamoodi võiks lugeda ka iga-aastast järelevalvekomitee äh, aruannet. meil toimub kohtumine neil päevil peadirektoriga väga mitmetes küsimustes äh, ja kõikides, kõik need küsimused, mida te mainisite, on, tulevad seal samuti esile, näiteks Olafi tegutsemine liikmesriikides. näen ka seda, et soovitused raporti lõpus, see osa soovitustest, mida on kasutama hakatud, on imeväike nii et võib öelda, et mõned soovitused puudutavad inimõiguste agentuuri ja mina tervitan samuti inimõiguste ameti agentuuri koostööd. igatahes äh, meie järelevalvekomitee soovitusi pole eritigi kuulda võetud, see on meie põhiline probleem komiteel ei ole mingisuguseid pädevusi või võimu, peame oma argumentidega veenma ja see tähendab, et meie argumendid peavad olema väga hästi läbi mõeldud. et me saaks survestada Olafit, et Olaf saaks oma tegevuses olla äh, iseseisvus, samas ei saanud ka öelda, et teeme, mis tahame, selle probleemiga me praegu tegeleme. ma ei tea, kuidas paremini teha, tegelen katsetu-, katse-eksitusmeetodil selle väljaselgitamisega, teen äh, ka, äh, kui Olav teeb soovitusi liikmesriikidele ja liikmesriigid neid soovitusi ei kasuta, siis on see murettekitav, seda tuleb muuta ja mis puudutab nüüd uurimiste pikkust, sellega me oleme tegelenud, oleme saanud Olafi poolt äh, soovituse. Äh, meil on selle kohta voldik olemas, äh, olen seda lugenud, aga sellel pole erilist mõtet minu meelest. peame Olafile ütlema, millist informatsiooni meil on vaja. me ei saa lihtsalt äh, leppida sellega, et ähm, mingisugune juhtum äh, suletakse, sest äh, andmeid polnud piisavalt, aga seda juhtub üsnagi tihti. seega peame seda äh, küsimust äh, arutama ning äh, loodetavasti äh, suudame ka reageerida positiivselt sellele. härra Liberatski juba läks ära, aga ta tahab teada, milline on meie järelevalvekomitee praegune suurus. kolm meie liiget on prokurörid Poolast, Tšehhi Vabariigist ja Portugalist. üks meie liige töötab kontrollikojas Iirimaal, mina nagu te teate, olen endine parlamendisaadik Euroopa Parlamendist. selline on meie järelevalvekomitee koosseis, loodetavasti on see koosseis piisav. siin küsiti eh, sekretäriaadi kohta, meil on, me eh, kolisime eh, selle aasta märtsis ja ei tea veel, kas see kolimine oli mõistlik mitte või mitte, eks kogemused näitavad aga mitte kõigile seda ka ei meeldinud. tundub, et me oleme liialt kaugele viidud õigusteenistustest. me oleme õiguslik üksus ja PMO-s ei ole meil kõiki, kõiki oma töid traditsiooniliselt võimalik teha Äh, praegusel hetkel äh, me soovime arutada komisjoniga asja, kas äh, meie kolimine oli mõistlik või mitte. kuid kolimise eesmärk oli vähem sõltuda Olafist, muutuda läbipaistvamaks ning meil peab olema selline sekretäriaat ja komitee, mis toetab äh, läbipaistvust, iseseisvust ja toetab oma tegevuses Olafit. küsiti, mis vahe on EPOL ja Olafil. kui ma te teaks, äh, Olav keskendub eelkõige äh, administratiivsetele rikkumistele ja EPO äh, äh, jällegi keskendub äh, kriminaalkuritegudele ja EPO, äh, võib-olla Olafist osa läheb EPO-sse üle, et äh, samuti administratiivuurimistega tegeleda, otsus langetatakse oktoobrikuus, praegusel hetkel ei äh, saa ma teie küsimustele selgemalt vastata, sest arvan, et keegi ei tea. ning kui see nii on, kui Äh, keegi teab vastut, meile pole seda öeldud, äh, siis ma ei saa teile sellele küsimusele selgelt vastata, teie küsis, äh, miks ma olen nii optimistlik, sest kõik ülejäänud on pessimistid. kui hakata uut tööd tegema, siis tuleb teha seda optimistlikult ja mitte pessimistlikult, loodetavasti minu optimism on õigustatud. ütlen, et me võidame ainult läbi argumentide ning äh, Äh, üritame äh, kõik äh, teha, et Olafi peadirektor meiega oleks nõus infot jagama, aga ma pean tunnistama, et kui ma vaatan soovituste ja järgimist, siis ma loodan, et meie komitee soovitused võetakse tulevikus paremini vastu, vastasel korral võib teil olla õigus, et minu optimism polnud õigustatud, aitäh! Also, ich möchte nur mal drauf ma tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et mitte ükski järelevalvekomitee, ükski eelkäijatest ei uskunud. et äh, jõutakse samasse punkti tagasi, aga nii on see olnud äh, seni, igal järelevalvekomiteel Olafis on olnud samasugused probleemid, nii et mina oleksin siin natukene ettevaatlik tavaliselt on ikka mesinädalad, kui uus järelevalvekomitee kokku tuleb, kõik on väga sõbralikud, veenvad, aga lõppude lõpuks äh, põrgutakse ikkagi äh, vastuseisuga, nii et tahan lihtsalt seda öelda. nüüd aru andest äh, see, see lause, mis puudutas sekretäriaadi juurdepääsu Olavi andmebaasile, et kas see vastab tõele või, või mitte, ma tahaksin seda ikkagi teada. ja siis äh, tahaksin veel küsida, et ähm, see õigustalituse arvamus, kas äh, olete Olavi peadirektoriga selle üle arutanud või tema eelkäijaga? ja oma eelkäijaga, et ähm, mis oli selle mõju, sest see õiguslik arvamus on väga huvitav, sest et ähm, see annab tegelikult väga laialdased äh, õigused juurdepääsuks ja küsimus on äh, selles, et miks see Olafis äh, ei toimi nüüd Olavi tegevdirektor tuleb peagi ka siia ja oleks hea, kui tema saaks siis äh, meile vastata. ja mul on ka küsimus BMO kohta, see oli äh, viimane kiirmenetluse käigus läbi viidud muudatus äh, määruses. nüüd kuidas näeb teie töö sekretäriaadis ja BMO-s tegelikult välja? sest et äh, lähtuti sellest, et olukord ei tohiks mingil juhul halveneda Olafis, see oli see õiguslik alus, BMO töö Olafis pidi aitama kaasa sellele, et saaksite segamatumalt töötada kui varem. nii et ma tahaksin küsida, et kuidas sellega on, et kuidas on juurdepääsuga andmebaasidele, et eks seda täpsustada Äh, nüüd ma ei tea, kas esimees või keegi teine, kuidas soovite, ehk saate vastata. aitäh. Yeah. Äh, uh, first of all, about the 62 kõigepealt, mis puudutab neid kuutekümmet kahte juhtumit, mida mainisite, siis sellega alustas äh, eelmine komitee ja see ei ole lõpule jõudnud, meil ei ole kogu teavet. me peame algatama uue uurimise selles küsimuses. Te küsisite, mida oleme arutanud õigustalituse soovitus, et kas ma olen seda arutanud peadirektoriga, jah, oleme seda teinud ja sain temalt sõnumi, et ta, tal on see vastuvõetav. täna pärastlõunal kohtun taas peadirektoriga selles küsimuses. aga kolme õigustalituse aruanne on, on meie suhtluse aluseks peadirektoriga, me viitame alati sellele, sest me leiame, et tegemist on äh, väga äh, suure autoriteediga dokumendiga, saame seda kasutada oma eesmärkideks. nüüd mis puudutab BMO-d, siis on veel vara mingeid järeldusi teha, on veel vara öelda, kas see on edukas. nagu alati on nii eeliseid kui puudusi. praegusel hetkel oleme otsustanud volinikuga veel mõnda aega sellel toimida lasta, vaatama, kuidas see töötab. nüüd äh, eelis on see, et, äh, et suurem, tekib suurem sõltumatus, aga puudus on see, et see, et enam ei, ei läheneda nii juriidiliselt. me oleme põhimõtteliselt eraldi ruumides, me oleme küll Olafi hoones, aga see on tõesti väljas pool Olafi turvatsooni ja vahel tekitab see probleeme. ja kuigi meil on juba kolm kuud äh, PMO on, PMO olnud, siis on ikka nii, ma äh, olen sellest rääkinud ka BMO direktoriga, et praegune juurdepääs ähm, infole on täiesti ebapiisav seetõttu. suur aitäh! suur aitäh! koosoleku juhataja osundab dokumenti, seega lause, mille ma eelnevalt ette lugesin inglise keeles, see lause ei vasta tõele, nagu ma aru saan, ütleb proua juhataja. Before the move to the PMO we had full access. enne kui ähm, kolisime PMO-d, oli meil täielik juurdepääs, aga enam mitte. nii et see, see puudutab siis ähm, juurdepääsu äh, juhtumite haldamise süsteemile, jah? selge jah, see on muidugi märkimisväärne piirang. Eh, mis puudutab juurdepääsu BMO-hoonele. ja küsimus on selles, et eh, kuidas me saame teid toetada teie töös, meil on vaja järelevalvekomiteed, mis on, mis tegelikult suudab oma töö teha, sest te olete ainuke organ, mis teostab järelevalvet Olafile ja kui me oleme nüüd Olafi näol loonud sellise organi, mille üle ei ole võimalik järelevalvet teostada, siis äh, siis äh, tuleb äh, see olukord lahendada. küsimus on selles, et kas me suudame tagada järelevalve või mitte, see on tõesti oluline küsimus, see ei ole lihtsalt pisiasi. ja siin ei ole küsimus ka selles, et võib olla erinevaid seisukohti või suhtumisi, vaid see on tõesti võtmetähtsusega küsimus nii et selles mõttes on igal juhul oluline see, mida olete meile öelnud. ja leheküljel viiskümmend kolm on ka veel välja toodud, et tegelikult on tegemist pideva rikkumisega, korduva pideva rikkumisega, mis puudutab määrust ja soovitusi nii et see on minu meelest väga oluline teema ja kindlasti peadirektoriga ka veel arutame seda. see on see, mida punkti viiskümmend kolm all olete siis äh, üpris äh, keerukalt väljendanud. nüüd äh, härra Lagrifaul peasekretäriaadist on ka saabunud, tahaksin küsida. vabandust, ütleb proua Jõta. Äh, tahaksin küsida, et miks peasekretäriaat ei ole tulnud vastu Olav Järelekomitee palvele, mis puudutab distsiplinaarmenetlusi, palun. Bonjour, merci. suur tänu, tänan küsimast. ma olen praegu võimeline eh, teile vastama ainult sellele, et äh, meie peasekretär vastab järelevalvekomitee kirjale ning äh, oma vastusest annab teada ka teie komisjonile. aitäh. vastuseks sellele, mida te ütlesite, ma alustasin oma sõnavõttu rõhutades, et äh, eelnevad, äh, eelnevate aastate raportid hindasid negatiivselt koostööd äh, Olafiga ning äh, olen äh, seda korranud ka nõukogus ja täna hommikul parlamendis. meie ei saa tööd teha, kui me ei saa piisavat informatsiooni ning kui praegune olukord jätkub, siis võite olla kindlad selles, et me palume teilt abi kuid me ei saa olla järelevalvekomitee, kui sõltume informatsioonist, eh, kui meie võimalus infole ligi pääseda sõltub inimesest, keda me peame kontrollima. Eh, teeme selles osas tööd edasi ja kui me informatsiooni ei saa, siis me ka ei varja oma tundeid selles osas eh, ja ja kui meie mingisuguse uurimise käivitame, peame me saama ka vajaliku info. nii see lihtne see ongi. Um- ja on selge, et keegi teine ei saa siis määratleda seda, millist informatsiooni väljastatakse, mida mitte, milliseid dokumente antakse tutvumiseks, milliseid mitte, seda punkt on ennekuulmatu. raporti punktis kolm on kirjas järgmist. To reply to the supervisory committee's questionnaire and to disclose any information inviting the committee on two occasions yeah. to work exclusively on the basis of the information provided by the Olaf Director General. Das heißt, die Analyse der uh, see tähendab, et järelpärimise analüüs on aset leidnud, teie taotlus lükati tagasi see on ka kõikide teada ja ma nüüd soovin, et see põhjus, miks, see tuleks esitada kirjalikult. palun, Olav. ja, äh, Frau... suur aitäh, proua juhataja. ma äh, väljendaks oma seisukohta mõningates punktides ja räägin inglise keeles. To welcome uh, the introductory remarks uh, from Need on siis uh Äh, vastuseks äh, äh, järelevalvekomitee esimehe sõnavõttele suur tänu teile positiivse suhtumise eest ja on hea, et te soovite meiega koostööd teha, peaksin ütlema, et ka meie oleme samuti valmis avatud dialoogi pidama ning nagu te ütlesite, kohtute meie peadirektoriga täna pärastlõunal ja jätkate konstruktiivset dialoogi ja eh, teie raport siin on eelmise komitee koostatud, me ei peaks nüüd uus, eh, uue algusega tegelema, mõned punktid siiski veel mm üks äh, olulisemaid küsimusi, mille juurde tulete alati tagasi, äh, see puudutab äh, informatsioonikomitee järelevalve rolli kohta ma rõhutan, et me täidame õiguslikke sätteid, nii et me ei riku reegleid, me täidame andmekaitseseaduseid, Olafi eh, statuudi ning eh, ka eh, õigusteenistuste soovitusi ning nagu te ütlesite, oleme valmis seda tegevust jätkama, oluline on ka see, et oleks hea, kui me suudaks selles osas töötavad kokkulepped luua äh, ehk äh, siis äh, äh, üritatakse täpselt paika panna info edastamise korra. on hea, kui me leiame mingisugused sisemised reeglid, kuidas edasi tegutseda. ma ei saa kõigile küsimustele vastata, mis tõstatati, kuid see puudutab infole ligipääsu kõikidele info infotaotlustele vastati kohe, mõnikord ei saanud kohe seda vastust, mida soovisite, kuid alati korraldasin kohtumised, et lahendust arutada. ning need äh, kuuskümmend kaks äh, toimikut äh, kus arutati uurimise pikkust, anti ligipääs kuuekümne kahele toimikule ning seda tunnistatakse ka järelevalvekomitee eh, raportis leheküljel kümme, eh, lehalune märkus üheksa. nii et eh, me ei anna terveks aastaks ligipääsu, vaid kuueks kuuks, siis komitee vahendus äh, ja edasi seda tööd ei jätkatud, kui soovite, eh, siis eh, saame jälle üle vaadata, kas eh, ligipääs võimaldatakse ning peame vaatama, kuidas edasi teha, kui soovite jätkata sealt, kus eelmised pooleli jätti, aga ligipääs siiski võimaldati. kuid arvan, et oleks tõesti hea, kui me saaks töötavad kokkulepped luua ning teine punkt, mille soovisin tõstatada, puudutab äh, uurimise kestvust, see on äärmiselt oluline ka peadirektorile ja meie komisjonile. Äh, meil on äh, olnud edu ka möödunud aastal, sest uurimiste pikkus vähenes ja selgitame rohkemat homme ning soovituste järgimine, kaks asja siin. Olafi soovituste järgimine ja nagu te õigesti ütlesite, härra Müller, te ka leiate, et te peaksite, et peaks paremini ka, et mm, eh, meie soovitusi eh, järgitama, täidetama ning äh, see võiks äh, samuti olla äh, hea võimalus üle vaadata Olavi määrust, et saaks vaadata, kuidas meie aruandeid ja soovitusi koha peale järgitakse, mis puudutab nüüd teie soovitusi, järelevalvekomitee soovitusi ja siin te viitasite lisale, siis siin ja seal on meil erinevad seisukohad äh, selle kohta, äh, kui suurel määral teie komitee soovitusi järgiti, kuid igal aastal me äh, äh, anna, teeme aruande Olafi tegevusest järelevalvekomitee soovituste elluviimisel. meie esitasime ka selle aasta kevadel omapoolse aruande, mis teie raportis veel ei kajastu Eh, ning eh, mulle ütles üks eh, kolleegidest, mis puudutab prioriteetsemaid soovitusi, millest me ei teadnud, et need olid kõrgema prioriteediga, me lugesime seda just praegu raportist, meile seda varem ei öeldud, siis äh, neli on äh, rakendatud äh, ja äh, üks on soovitusena arvesse võetud. Need olid need punktid, mida ma tahtsin esile tõsta, palju oleks veel öelda, aga ma ei taha teie aega eriti palju raisata. meie seisukohast võiks öelda seda, et peaksime vaatama tulevikku, nagu seda siin öeldi, väljakutseid on meil ees väga palju EPO paikapanemisega ja meil on eh, tulevikus vaja tulevik, eh, tugevat UNAFit, meil on vaja siis seega ka tugevat järelevalvekomiteed praegusel keerulisel ajal ning ootan koostööl, eh, edasist koostööd teiega. aitäh! vahel tekib mul küll mõte, et et kust niisugused sõnavõtud üldse sünnivad, me käsitleme seda teemat aastaid. aastaid esitab järelevalvekomitee soovitusi, sageli isegi punaseks välja toodult. ja nüüd te tahate rääkida, et te kuulete neid soovitusi nagu esimest korda, et mina ei tea, mina küll olen neid lugenud. ma olen nendega tuttav ja ma olen loomulikult lugenud ka nende mittetäitmise analüüsi. see dokument on pärit kahekümne seitsmendast jaanuarist kahe tuhande seitsmeteistkümnendast aastast, millega te selgitate, et järelevalvekomiteed ei lasta tutvuda dokumentidega, kas ta, kas keegi teeb seda pahatahtlikkusest, rumalusest seaduse mittetundmisest. ma siiski tahaksin, et te võib-olla natuke täpsemalt äh, väljendaksite Olavi seisukohta selles osas. First uh, I would like to kõigepealt ma sooviks öelda seda, et äh, härra äh, Müller ütles, et kui nad ei saa kätte infot, mida nad vajavad, siis on see probleem aga leian, et see on positiivne, et ta on avatud äh, Olafiga asja arutamisele ning äh, nagu seda järelevalvekomiteja aruandes on öeldud, võib siin-seal olla äh, nägemusi, erinevaid nägemusi selle kohta, mida need õiguslikud sätted tähendavad ja siis siin ja seal võib olla küsimuseks ka see, et meie oleme alati kõigile äh, taotlustele vastame ja, ja küsimus on selles, mis sellest edasi saab. ja mm. mõnikord meie meelest oli meie positiivne nägemus ja üritasime lahendust leida ja seda aga ei eh, tehtud ja siis eh, ütles järelevalvekomitee, et me ei saa, me ei saanud kohe, mis me tahtsime ja ongi kõik olime alati avatud aruteludele, meie soovitusi ei võetud alati arvesse dialoogi pidada, aga ma sooviks, see kehtib eelmise komitee kohta, mitte praeguse komitee kohta, kust mul on väga positiivseid tundeid. loodan, et saame hea toimiva koostöövõimaluse ka infole ligipääsemise osas me töötame Olafiga kahe tuhande neljandast aastast alates. ma mäletan äh, meie komisjonis esinenud Olafi esindajate sõnavõtte, kus nad rääkisid, et töösuhted on olulisel määral halvenenud, dramaatiliselt halvenenud kuskil kaheteist, tuhande kaheteistkümnest aastast alates. Need suhtlusraskused, andke andeks siin on suured struktuursed probleemid, jutt ei ole mitte selles, millised on suhtud äh, ja kogu see struktuurne probleem taandub asjaolule, et Olav lihtsalt ei soovi, et järelevalvekomitee oleks olemas ja tegutseks. ta ei taha, et tema üle teostatakse järelevalvet ja ma vabandan, niisugust struktuuri Euroopa Liidus ei saa me säilitada, mis ei soovi alluda ja tegutseda vastavalt reeglitele. seda enam, et te kinnitate, et osa Olafi töötajatest, mänedžeridest tegelikult ei olegi valmis koostööks järelevalvekomiteega ja olema järelevalvatud. härra Mulder, kas soovite veel midagi öelda? ei, aitäh Uh, just the first thing I want to say is uh, suur tänu, kõigepealt äh, tahan öelda, ma kindlasti ei äh, ole nii teadlik äh, kõigest äh, sellest äh, kui äh, proua juhataja ja see on väga suureks abiks, et te olete äh, nii teadlik. tahan tõepoolest teid äh, tänada ja õnnitleda selle puhul, see on suurepärane, sest et kui, kui kuulete seda, mida te rääkisite, siis te sõnastate selle veel osavamalt kui George Orwell. et te tervitate seda, et, et härra Mulder on üles näidanud avatust. probleem on selles, et teie ei ole üles näidanud avatust ja nüüd te kiidate teda selle pärast, et ta on näidanud üles avatust, selle, et teie ei ole näidanud üles avatust no mida te sellega mõtlete üldse? et ta on avatud sellele, et ei, ei ole talle andnud äh, vajalikku infot. see on tõsiselt tähelepanuväärne minu meelest, millele te avatud olete? kolleeg Ajala Sender, palun. Äh, tänan, esimees. mina loodan ainult seda, et äh, ma tahan öelda ainult seda, et äh, ma usaldan seda, mida ütles härra Mulder, sest ta äh, tunneb väga hästi, millised on olnud pingelised suhted Olafi ja Järelevalvekomitee vahel ja kõik sõltub sellest, kes eesotsas on ning äh, mina tahaks öelda Olafile ja härra Mulderile võimaluse eh, tegutsema hakata, sest olen veendunud selles, et härra Mulder on selleks eh, eh, võimeline, kui me juba algusest peale ütleme, et asi läheb väga raskeks ja tekitame pingeid ühe ja teise vahel, siis arvan, et Euroopa Parlament äh, ei aita ei järelevalvekomiteed ega Olafit, et äh, paremini informeeriks nad meie kodanikke, aga selleks me siin ju oleme ning äh, praegusel hetkel äh, on aruannete probleemiks ka nende halb kasutus, rohkem ma ei hakka sellest rääkima te teate väga hästi, kus mõned filtreeritud, lekitatud äh, raportid äh, lagedale tulid. sest oluline on ju ka uuritavate kaitsmine ning sellega peaks tegelema äh, ka järelevalvekomitee, äh, nii et ärge minge liiale, nii et ärgem hakakem suhteid äh, rikkuma kohe algusest peale, kui Olav ja järelevalvekomitee lähevad kohe tülli, siis me ei jõua kuskile ning eelnevatel juhtidel tekitasid probleeme, sest eh, vähemalt üks neist, kes oli meie fraktsiooni liige, kes, eh, eh, kes olid ärritunud sellepärast, et Olav oli käitunud vastutustundetult ja kuna isikutest sõltub väga palju, siis äh, mina ütleksin nii, et äh, härra Mulder hoolimata teatud äh, kõhklustest, kuna teatud eas inimene polnud ei olnud valitav sellesse kohta, aga ta sai selle koha ja palju õnne, kõike head ja lubame tal oma tööd hästi teha, nii et kui ta algusest peale äh, üritate nad omavahel tülli ajada, siis äh, pole neil mingit tegutsemisvõimalust. mina tahan uskuda, et neil on äh, olemas hea tahe ja soov hästi tegutseda, andke neile vähemalt selleks võimalus, proua esimees. jah, muidugi, hea kolleeg, mul on väga kahju, et te suurest osast arutelust olite ilma, sest te ei ole kohal, võib-olla oleks teil siis natuke teistsugune vaade olukorrale, sest mm, olite siin ainult nüüd viimased kaks minutit ma lugesin äh, aruannet ja see koostati enne seda, kui härra äh, Mulder saabus, nii et las palun, ma palun teid väga, anname härra Mulderile võimaluse, et ta saaks asju paremini teha. Äh, jah, järelevalvekomitee kindlasti kasutab seda võimalust, nagu ka mm, seal eelkäijad püüdsid seda teha, aga palun, Andres, sõna suur tänu, suur tänu eelkõige proua Eero Senderile, et natukene siin mm, parandas seda, mis on öeldud, ma pean ütlema, et äh, kui me tahame teha koostööd, siis peaks kõigile andma võimaluse. me püüame tõesti teha järelevalvekomiteega koostööd ja ma olen kindel, et me saame sellega hakkama. ma leian, et see, mida ütles härra Flanagan, tõepoolest äh, oli löök allapoole vööd I uh, think uh, at this stage I do not have very much to add uh.... ma arvan, et ma praegusel hetkel äh, ei olegi kuigi palju lisada juba öeldule. üldiselt olid kommentaarid julgustavad, toetasid komitee lähenemist, ähm, et meil on vaja rohkem avatust ja läbipaistvust. ja järgmisel koosolekul, mille see aset, millal iganes aset leiab, äh, võib-olla saan teile veel põhjalikumalt rääkida, kuidas see toimib, aga igal juhul ma arvan, et meie kõigi eesmärk on, et Olav toimiks läbipaistval viisil ja loodan, et äh, mm, see tõepoolest nii hakkab äh, toimima. praegusel hetkel ma ei taha olla ei liigselt optimistlik ega pessimistlik, et lihtsalt jätkame oma tööga ma ütleks siis, et äh, püüame septembril või hiljemalt äh, septembris või hiljemalt oktoobris äh, jälle selle teema juurde tagasi tulla, kuidas on lood juurdepääsuga dokumentidel. suur tänu teile, kolleeg Fennigan soovis julgelt sõna ja siis pärast seda saame lõpetada päevakorrapunkti käsitlemise. mina küll ei arva, et see oli löök allapoole vööd, mis ma ütlesin Mm, ähm, mis on all, löök allapoole vööd, on tulla siia ja solvata meie intelligentsust, see on mm, lapsik jutt. Äh, et äh, vabandust, aga nüüd püüame paremini teha, eks me näis, kuidas see tulevikus toimub, aga aga kui te palute nüüd äh, järelevalvekomiteel näidata ülesaatus, no tõepoolest äh, sellega on äh, antud päevakorrapunkt ammendatud ja lähme järgmise viienda päevakorrapunkti juurde. Äh, suur tänu, et siia tulite, soovime teile palju edu ja loodame, et te saate tõesti täita oma ülesanded, mis teile on seadusega pandud. aitäh! nüüd äh, viies päevakorrapunkt punkt ähm, puudutab ähm, õiguspärasmeetmete üldsuse äh, huvides konfidentsiaalselt avaldavate rikkumiste teatada kaitseks ja armsa koostöö on ähm, kolleeg Teie Jong, palun. suur tänu. tegemist on üpris äh, uue menetlusega, et juurikomisjonis tegelikult äh, käsitletakse seda raportit ja eelarve kontrolli komisjon äh, siis osaleb ka, nüüd on piiratud äh, seda raportit nii, et äh, see puudutab ainult juhtumeid, mis äh, on Euroopa Liidu finantshuvide kaitseks olulised, selline valdkondlik lähenemine aga äh, ähm, varem oli siis võetud selline üldisem lähenemine, et üleüldiselt äh, kaitsta rikkumistest teateid ja sellepärast on keeruline ka arvamust äh, koostada nüüd nende muudatuste tõttu, mis on tehtud. aga ma arvan, et on siiski kaks äh, küsimust, millega on võimalik tegeleda seekord. esiteks, kui võtta selline üldisem lähenemine, äh, siis äh, ma olen täielikult selle poolt, aga siis tekib keerukam olukord õigusliku alusega. ja võib juhtuda, et tekib olukord, kus on vaja nõukogus ühehäälselt otsust, nii et äh, see võtab siis võib-olla rohkem, aga kui tegemist oleks ainult Euroopa Liidu finantshuvidega, äh, siis äh, piisaks äh, kvalifitseeritud häälte enamusest. mina arvan, et meie huvides on võtta kiiresti vastu seadusandlus, valdkondlik seadusandlus, mis seda küsimust puudutab, seda kiiresti ma arvan, et see on see sõnum, äh, mida me võime saata komisjonile, et tuleb tegutseda kiiresti, olen püüdnud vastavalt teksti ka sõnastada. teiseks, ma arvan, et selles arvamuses võib öelda, et finantshuve võib tõlgendada nii väga kitsalt kui ka väga laialt ja ma arvan, et meie huvides on tõlgendada seda võimalikult laialt see on lühike arvamus. mind äh, tõesti huvitab, mida kolleegid siia veel lisavad, äh, muudatusettepaneku tähtaeg on kahekümnes juuli. ja ilmselt on võimalik seda veel laiendada, aga minu jaoks oli see, mis äh, ma kirja panin, selle teema tuum antud juhul. aitäh palun, kolleeg. suur tänu, proua juhataja. ma tahan öelda, et minu meelest on tegemist hea arvamusega, ma ei taha liiga palju aega kulutada, sest et äh, me oleme juba palju rääkinud äh, rikkumistest, teadete rollist äh, siin, erinevate raportite kontekstis minul on kolm märkust. esiteks, olen arvamusel, et me peaksime rõhutama, et rikkumistest teatajate tegevused peavad olema läbi viidud äh, heas usus. seda rõhutab ka Euroopa Kohus oma lahendites ja ka Euroopa Inimõiguste Kohus siis edasi on mul teatavaid kahtlusi kuuenda punkti osas. nii, leidsin üles tekstist. valdkondlikud eeskirjad, et need tuleks kõigepealt vastu võtta, enne kui läheme üldiste eeskirjade juurde. minu meelest see ei ole õige järjekord, kuidas asjadele läheneda. ja kolmandaks tahaksin teile meenutada. meil on üksteist Euroopa ametit, millel ei ole seni veel välja töötatud eeskirju rikkumistest ja teatada kaitseks. minu meelest peaksid need ametid näitama head eeskuju, Euroopa ametid. võib-olla äh, võiks arvamuses äh, kutsuda üles selliste äh, sise-eeskirjade vastuvõtmisele, et kaitsta rikkumistest teatajaid. üldiselt arvan, et tegemist on hea hm, arvamusega, igati loogilise äh, tekstiga, aitäh. kolleeg Jaagupal. aitäh, juhataja, ja suur tänu selle arvamuse eest. ma ei hakka kordama kõike seda, mida juba öeldi, ma arvan, et me oleme kõik äh, põhimõtteliselt ühel nõul, et on oluline kaitsta rikkumistes teatajaid. Nad võivad anda hea panuse Euroopa institutsioonide läbipaistvuse tagamisse. aga samuti on see oluline mõeldes Euroopa Liidu keskkonnaregulatsioonidele, või ka siseturu kaitsele ja nii edasi. siiski on mul mõned märkused selle armsa kohta. kõigepealt ma arvan, et me peaksime rõhutama seda, et seni oli komisjoni seisukoht, et rikkumistest teatajate kaitse on liikmesriikide ülesanne. me peaksime rõhutama seda, et see ei ole nii äh, enamikus liikmesriikides ei ole piisavat seadusandlust, et tõhusalt kaitsta rikkumistest teatajaid, nii et meil on vaja Euroopa lähenemist ja Euroopa tasandi seadusandlust, sest et ilmselgelt on Euroopa Liidu huvides kaitsta rikkumistest teatajaid rohkem, kui seda seni tehakse liikmesriikidel ei ole niivõrd äh, suurt huvi näiteks äh, Euroopa Liidu finantshuvide kaitse või käibemaksupettuste avastamise osas, kus äh, rikkumistest teatajad võivad äh, mängida väga suurt rolli. nii et on oluline täpsustada, et tegemist on just Euroopa Liidu huviga ja sellepärast on meil vaja ka Euroopa Liidu direktiivi, mitte liikmesriikide seadusandlust ja siis veel, äh, see on võib-olla ainuke küsimus, kus äh, meil on erimeelsus raportööriga, see on punkt kuus, nagu äh, proua Pitera ka mainis. nimelt, et kas me peaksime kutsuma komisjoni üles jätkama tööd sektori spetsiifilise seadusandlusega. mina arvan, et komisjon praegu tegeleb selle teemaga ja see on tohutu edasiminek, arvestades, et aastaid pole midagi tehtud. nüüd on komisjon tõepoolest tõsiselt hakanud tegelema üldmääruse väljatöötamisega et kaitsta rikkumistest teatajaid. ma arvan, et me ei tohiks õõnestada seda tööd, öeldes komisjonile, et selle asemel peaksid nad tegelema valdkondliku seadusandlusega, sest nii võime sattuda olukorda, kus komisjon ütleb äh, lõpuks, et hea küll, parlament palus meil välja töötada valdkondliku seadusandluse, teeme siis seda ja siis võib-olla leitakse, et ei olegi enam vajadust üldise määruse järele, mis kaitseks rikkumisest jäteid. nii et ma arvan, et hoolimata headest kavatsustest võime me tegelikult ähm, avaldada hoopis negatiivset mõju komisjonile, mis puudutab äh, sellise öö, äh, üldise seadusandluse äh, väljatöötamist. nii et mina ei saa sellega päris nõustuda, me võiksime kutsuda üles äh, kiirendama oma tööd, õigusloomeliste äh, ettepanekute äh, osas. mõni kuu tagasi nad lubasid ettepaneku esitada enne käesoleva aasta lõppu ja ma usun, et seda me peaksime toetama, et nad võimalikult peagi suudaksid lõpule viia oma töö suur tänu, kolleeg Sõnagan, palun. aitäh. ja aitäh ka selle arvamuse eest, Tõnis. ka mina olen raportöör keskkonnakomisjonis äh, rikkumistest äh, teatajate teema juures ja ma arvan, et üks asi, mida me peame tegema, on see, et muuta olukorda kus tegemist peab olema tõepoolest erakorralise isiksus, erilise isiksusega, et saada ähm, selleks vilepuhujaks, rikkumistest teadajaks. seni ähm, rikkumistest teatajad on üles näidanud tohutut julgust, tohutut vaprust, aga tegelikult ei tohiks see nii olla. see julgus äh, tähendab, et nad äh, peavad äh, Äh, leppima sellega, et nad ei leia enam kunagi tööd oma valdkonnas, kui nad suu lahti teevad. ma kardan, et nii mõneski valdkonnas ei ole avalikkus just eriti avatud muudatustele, kuid selles küsimuses, rikkumises töötajate kaitse ähm,, on nad seda küll ja me peaksime seda toetama. kui ja, ja sellega tuleb tegeleda tõepoolest piiriüleselt, sest et vastasel juhul see ei toimi. me peame muutma selle inimestele lihtsamaks astuda ette ja teada neist rikkumisest, sest et üks on selge, kui neist rikkumisest teada antakse, siis inimene, kes seda teeb, kaotab oma töö ja on oluline, et see ei oleks enam nii, sest et äh, vastasel juhul ei julge keegi seda enam teha, nii et me peame saatma selle sõnumi, et et ähm, teatage neist äh, rikkumistest paljud paljud neist, kes on julgenud seda teha, on nüüd sotsiaalselt väga keerukas olukorras, nad ei leia tööd, nad äh, elavad toetustest. ja kui minul praegu keegi küsiks, et kas teatada sellisest, äh, siis mina paraku peaksin neile äh, ütlema, et ärge tehke seda, sest et see oleks peaaegu enesetapp nii et praegune, praegu saame ainult öelda, et äh, parem hoidke suu kinni, meie üritame olukorda seni paremaks muuta. ma tean, mida sa tahad öelda, Tõnis, oma arvamuses, aga me peame, me peame jõudma selleni, et ka täiesti tavalised inimesed julgeksid rikkumisest teatada, mitte ainult äh, erilised isiksused. kolleeg Heis, palun. aitäh, proua juhataja, ma tahaksin tänada raportööri oma töö eest. majanduskomisjonis arutasime eile seda teemat, sest tegemist on õiguskomisjoni raportiga, mille kohta siis peavad nii majandus kui ka eelarvekontrolli komisjon äh, oma arvamuse esitama Eh, nüüd eh, see, mida härra De Jong tõi välja, et eh, kas see läheb kvalifitseeritud häälteenamuse või ühehäälsuse teed, on tegelikult väga oluline küsimus, sest et me teame, kui keeruline on leida üksmeel sellistes üle-euroopalistes küsimustes. nii et ma arvan, et meil on vaja regulatsiooni, mis käiks just Euroopa ametite kohta. ainult kuus liikmesriiki on äh, välja töötanud äh, kas või osalise seadusandluse kaitsta rikkumisest ette, et nii et see on tõesti väga, väga vähe ja ma arvan, et parlament äh, peaks, peaks siis toetama seda, et meil oleks Euroopa seadusandlus. nagu ka juba öeldud, siis nende inimeste arv, kes on äh, teatanud neist rikkumistest ametiasutustele, neil seisab äh, tõepoolest ees äh, päris raske elu, nii et see on ka väga suur probleem. ma tahaksin veel öelda järgmist. ma arvan, me peame tegema ära palju rohkem, et tagada, kui keegi tõepoolest äh, õigustatud kaebuse esitab mõnele järelevalveorganile et sellel organil on siis äh, põhimõtteline kohustus pidada aru kaebuse esitajaga selle menetluse äh, iseloomu osas, mis käivitatakse. ja seda nii alguses äh, kogu menetluse käigus kui ka lõpus. mulle tundub, et, et on väga oluline tagada, et inimesed, kes anonüümselt teatavad äh, rikkumistest, kes kaebus esitavad, et neid ka teavitaks, mis on äh, tulemus. kui ma ei eksi, siis Iirimaal on viiskümmend kaebust äh, esitatud meie finantsasutuste kohta ja need on kõik ainult lahenduseta. usun, et enamik äh, rikkumistest teadajatest ei ole rahul tulemusega, aga vähemalt on neil õigus teada, et kuhu menetlus jõudis. ja siis, ähm, mida tahaksin veel välja tuua, on hiljutine Euroopa Keskpanga äh, juhtum, konfidentsiaalsuse küsimus Nad on öelnud, et äh, konfidentsiaalsuse nõude tõttu ei ole keskpangal võimalik äh, avalikult teada anda mitte mingisugust järelevalve tulemustest ja kui see on see lähtepunkt, siis, siis ei ole ju võimalik kuidagi suhelda mõistlikult äh, rikkumistest teatajatega. ma arvan, et see on väga oluline teema ka meie arutelus, mis hiljem tuleb Euroopa ombudsmaniga. tegelikult kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal on ka eh, koostatud protokoll, kuidas nende kaebustega ümber käia, ma arvan, et me peaksime uurima, kuidas sellega nüüd lood on, sest et üks mm, asi on jah, kaebused eh, liikmesriikides, see on üks teema, aga mis puudutab kaebuseid, eh, mis puudutab meie äh, ameteid, siis ma arvan, et on väga oluline arendada välja seadusandlus, mis kaitseb paremini rikkumistest teatajaid ja on oluline ka, et äh, inimestele käidaks õiglaselt ümber ja neid hoitaks kursis menetluse käiguga. nii et need on meie jaoks olulised punktid ja ma arvan, et see saadaks õige hea signaali, aitäh. aitäh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 Niin, yhdyn tuota lausuntoa, pidän tätä lausuntoa erittäin hyvänä ja minusta... Pidän raportit väga heaks. <clears throat> Okei. Okay. Yeah, sorry, we have no, no interpretation. Okay, no I, anything. I understood that as a full member you have the right to speak your own languages, but anyway, so then I try to whistleblower in my... In, in. Üritan siis vilet puhuda inglise keeles sooviksime tänada raportööri selle arvamuse koostamise eest. praegusel hetkel on nende inimeste kaitse äärmiselt oluline, sest peaks olema seaduseid, mis kaitseksid eriti neid, kes kriminaalkuritegusid paljastavad. ja ka samas kaubandushuvid ei eh, tohiks saada eh, eh, sellest häiritud ning praegune süsteem on liialt äh, killustatud ja peame üritama äh, teha kõik selleks, et äh, turg ei kannataks, raportid peaksid seega keskenduma illegaalsele tegevusele ning kui õigest kui raportid on õigesti koostatud, on need kõigi jaoks positiivsed. ning äh, äh isiklikke andmeid ei tohiks äh, sealjuures äh, paljastada ja äh, reeglid peaksid olema selged ka äh, neil eh, puhkudel, kus eh, juhtum otsustab mitte tõestuspõhine olevat. üks võimalus eh, aru anda, aru, andlusvõimalus peaks olema piisav, ma olen skeptiline selles osas, kas oleks vaja mingisugust äh, eraldi ametit selle jaoks. Äh, võib-olla oleks laiendada vaja lihtsalt Euroopa ombudsmani ametit, see oleks minu poolt kõik. aitäh, järgmine kolleeg, palun. Ajala Sender äh, suur tänu, ma tahaksin tänada kõigepealt äh, kolleeg De Jongi selle eest, et ta kogu teema vastu nii palju huvi tunneb, samuti eh, leian, et on väga huvitav see, mida ta ütleb õigusliku aluse kohta, vastasel korral on eh, meie ajakavad praktiliselt eh, teostamatu. meil peaks olema selline võimalus, mis aitas konkreetselt luua võimalused äh, teatajate kaitsmiseks äh, kin-, juba lühikese aja pärast äh, Euroopas äh, ning praegusel hetkel peaksime me kasutama sellist õiguslikku alust, mis ei nõuaks ühehäälsust. teisest küljest aga öö, olen pisut mures sellepärast, et üritatakse ühtlustada formaate ning kogu segaduses öö, Äh, saaks kahju jällegi need, kes äh, rikkumistest teada annavad, arvan, et õigusloome peaks olema võimalikult täielik, äh, võimalikult mitmetasandiline ja selge, sest praegu peaks kaitsma eelkõige neid, kes soovivad tegutseda ja sellega seoses äh, ma saan väga hästi aru, äh, mis, äh, kui me räägime siin majandus ja sotsiaalasjade komiteest, kus, kus, kus teadeandja tõsiselt hätta sattus ning äh, mõnedel puhkudel me üritame kaitsta inimest väga, kes teada annab rikkumisest teistel puhkudel, aga mitte, arvan, et meie lähenemine peab olema võimalikult äh, äh, avatud ja ärgem unustagem, et äh, Olafil näiteks on juba mõeldud välja meetmed äh, teatajate kaitseks, sest äh, juba nende töö iseloom nõuab seda ning äh, arvan, et äh, näiteks ka ombudsman võiks oma töös äh, keskenduda rohkem rikkumistest teatajate kaitsmisele, sest nagu öeldud on, oleks vaja teha kõik selleks, et need, kes rikkumistest teada annavad, nii Euroopa Liidul kui äh, kõigil institutsioonidel oleks oma äh, võimalused äh, teateandjaid kaitsta ning peaks mõtlema ka selle peale, milliseid lisakanaleid peaks olema võimalik kaitsta. mõned teevad seda näiteks petitsioonide komisjoni kaudu ning peaks äh, mõtlema selle peale, kuidas Euroopa äh, Parlamendist äh, võimalikult sidusalt seda probleemi lahendada, et oleks olemas ka õiguskindlus, nagu seda ütles härra Flanagan, et teadaandjatel oleks kaitse olemas. Next on the list kolleeg Salafranca, bitte. kolleeg Salafranca, järgmine. suur tänu teile. arvan, et tegemist on väga tundliku teemaga ning äh, Eh, tahaksin tänada kolleege selle eest, et eh, nende eh, raport on piisavalt lühike, mina olen pisut skeptiline. võib-olla on vaja mingisugust õigusloomet teatajate kaitseks ja praegusel hetkel, nagu me eelnevast kuulsime, on näha, et järelevalvekomitee ja Olav ei tee omavahel koostööd. ning äh, see tähendab seda, et äh, ei äh, toimi see koostöö, kuid see, et ei tähenda seda, et me ei peaks sellises keerulises küsimuses midagi tegema. mina tahaksin eelkõige rääkida punktist number viis kui räägitakse Euroopas ähm, info kogumise ameti loomiseks, äh, mille esindused oleks liikmesriikides, äh, kuidas äh, seda ette kujutatakse, millise iseloomuga, milline eelarve sellel oleks ning kui on ette nähtud esindused liikmesriikides, siis eh, see tähendab seda, et eh, see võta, tähendaks, et me, seda me palkaks viiskümmend kuus eh, muud inimest. mul ei ole mingisuguseid eelarvamusi olemas, kuid mul on selline tunne, et mõningad nendest variantidest, mis on siin esile tõsteti, seda tööd saaks teha näiteks ka ombudsman ja võib-olla oleks hea, kui Eh, ka eh, just ombudsman tegeleks eh, nende inimeste kaitsega, kes rikkumistest teatavad. ja teisest küljest raportöör ütleb, et võtab rahuldustundega teadmiseks, et komisjon on avanud infokanalid, et teadaandjatel oleks võimalik nende läbi infot E, inno-, ajada, võib-olla oleks mõistlik liikmesriikides kasutada Euroopa e, Parlamendi ja komisjoni esindusi ja e, olgu, kuidas on, võib-olla oleks vaja neile küsimustele pisut pikemalt mõelda, et detaili teile rohkem keskenduda ja arutada, kas selline uus amet oleks Euroopa Liidule vajalik asepresident Ivan viimasena nimekirjast. Eu cred că acest raport este esențial pentru viitor. Suur tänu. See raport ähm, oli mõeldud äh, selleks, et Euroopa äh, saaks kaitsta inimesi, kes äh, annavad teada rikkumistest Euroopa Liidus, tegemist on ju avaliku raha kasutamise kaitsmisega, läbipaistvusega, see raha kuulub Euroopa kodanikele ning tuleks heita valgust sellistele valdkondadele, kus info on peidetud ning millele demokraatlikult äh, ligi ei pääse olemasolevate vahenditega finantsküsimustes, kuluküsimustesse ja nii edasi. see eh, tähendab ka seda, et Euroopa kodanikud ei usu, et Euroopa eh, kodanikud on võimelised eh, panustama avatusse ning äh, peaksime mõtlema hästi läbi, millised instrumendid oleks kõige kasulikumad selleks, et garanteerida äh, töökohti ja äh, mille läbi oleks võimalik vajakajäämisi leevendada Euroopa Liidus, selliseid inimesi peab kaitsma, kuid samas äh, äh, peab mõtlema selle peale, kuidas keskenduda rohkem läbipaistvusele. Äh, praegu infot saada ainus võimalus on julgustada inimesi, kes on probleemidest teadlikud, et nad jagaks oma infot praegusel hetkel võib rääkida institutsioonist, kes seda Äh, küsimust äh, haldaks, see on juba teine asi. küsimus on ju selles, kuidas äh, informatsiooni välja selgitada, aru saada, millisel informatsioonil on mõju, millisel mitte ja peame mõtlema, kuidas see meie tegevus oleks võimalikult funktsionaalne ning äh, kuidas äh, äh, inimest eri diskrimineeritakse institutsiooni poolt, mida, mille osas ta on kaebuse esitanud, aitäh. suur aitäh. sõna saab Euroopa Komisjon. õigusdirektoraat, härra Fasule, palun suur aitäh, proua juhataja! Um, uh, suur tänu, ma sooviks rääkida anda ülevaate olukorrast. Äh, suure huviga võtame teadmiseks äh, teie poolt koostatud raporti. ja äh, meie praegune programm vaatab õiguslikku teostatavust ning horisontaalset mõju sektoriüleselt et äh, garanteerida äh, rikkumistest teavitajate kaitsmist, äh, mis peab aluseks võtma lähimuspõhimõtte ning selle eesmärgiga käivitame ka avalikud konsultatsioonid, mis algavad kolmandal märtsil ja lõppesid kahekümne üheksandal mail ning saime väga palju tagasisidet, lisaks sellele viime praegu läbi uuringu äh, Eh, kus eh, kogume empiirilisi andmeid eh, teavitajate olukorrast ning praegune konsultatsioon ja välisuuringud on kättesaadavad alates juulikuust ning sellele tuginedes võtab komisjon vastu formeeritud otsuse, millis, selle kohta, milliseid meetmeid on kas-, vaja kasutusele võtta Euroopa Liidu tasandil sest äh, äh, et praegused äh, õigusloomelised meetmed on vajalikud, kuid meil on vaja kõigepealt info läbi töötada, siis otsustada, milline tegevus on kõige asjakohasem. aitäh millal te arvate, nii kaugele jõuate? Our... praegu arvan, et äh, mõjuhinnangu komisjon tuleb kokku sügisel. aitäh, proua Sanchez Olav esindajana, annan sõna teile Um, thank you, Chair. Um, I don't really have much to uh, add. aitäh, juhataja, mul ei ole tegelikult kuigi palju lisada sellele, mida ütles um, õigusküsimuste uh, peadirektoraadi kolleeg. muidugi um, on ka meie jaoks väga oluline see mõjuhinnang ja kogu sellega seotud menetlus just finantshuvide kaitse kontekstis. võib-olla siin on mõned spetsiifilised küsimused äh, suunatud konsultatsioonides selle kohta, aga ma arvan, praegusel hetkel me peame kogu seda teemat äh, üldisemalt käsitlema, uurima võimalikke õiguslikke aluseid ja tuleks koostada põhjalik strateegia, et leida vastuseid küsimustele, mis on ka siin täna tõstatatud, et kas horisontaalne lähenemine, valdkondlik lähenemine ja samuti, millised on õigusliku aluse võimalused, nii et ma arvan, et me peame selle hindamise läbi viima. muidugi ei tohi unustada, et finantshuvide kaitse on üks ähm, olulisi valdkondi, üks asjakohaseid valdkondi, kus äh, Euroopa Liidu huvi on väga selge. nii et ma arvan, et komisjoni mõjuhinnang ja tulevane strateegia äh, annab vastuse sellele küsimusele, küll jõu-, jõutakse tulemusele, et finantshuvide kaitse vajab erilist tähelepanu, tuleb ähm, analüüsida seda, et millised on konkreetsed vajadused selles sektoris, suur tänu! aitäh ja lõpetuseks raportöör! suur tänu, proua juhataja! ma arvan, et see arutelu oli väga kasulik ja laiendas isegi nende algatuste ja valdkondade arvu, mis on olulised selles poliitikavaldkonnas. mina ütleksin, et siin on neli kategooriat. esiteks horisontaalne lähenemine, kus me ütleme, et kõik, mis mõjutab Euroopa seadusandlust või selle rakendamist äh, on ähm, teema, mille puhul tuleb arvesse võtta ka rikkumistest teatajaid kõigil tasanditel ja samuti me peame mõtlema selle, et äh, kuidas üldreeglid neid kaitsevad, see, seda esiteks ja ma arvan, et äh, kui me raportis ja resolutsioonis selle vastu võtame, äh, siis äh, oleks oluline. samas huvitab meid muidugi ka komisjoni mõjuhinnang, milliseid järeldusi seal tehakse ja milline on nende prognoos, kuidas selle teemaga võiks minna nõukogus. see ei tähenda, et me ähm, et me ei julgeks selliseid õiguseloomelisi ettepanekuid esitada, mida liikmesriik kategori-, äh, kritiseerivad äh,, Äh, aga me lihtsalt peame olema teadlikud neist äh, võimalikest probleemidest. ja kolmandaks, ma teen siin eristuse, sest et ähm, mitmed kolleegid mainisid seda, milline on olukord Euroopa Liidu institutsioonide ja ametite sees meil on olemas statuut, meil on teatavad äh, reegleid ähm, selles, mis puudutab rikkumistest teatada kaitset, aga paljudes ametites ei ole sisekorra eeskirju. aga vähemalt Euroopa Liidu sees on meil tegelikult teatav alus olemas ja oluline on, et kõik institutsioonid seda kasutaksid ja elu rakendaksid. neljandaks on see, mida mainisin ka arvamuses, et komisjon ei ole selles küsimuses tegelikult üldse liikmesriikides sõltuv näiteks konkurentsiõiguse osas. nii et äh, ei ole üllatav, äh, et komisjon on juba konkurentsiõiguse puhul sellega tegelenud, sest et ta saab seda teha, ei ole vaja äh, enamust nõukogus äh, ja isegi parlamendi seisukoht ei ole nii oluline kui teistes äh, küsimustes. nii et need äh, neli valdkonda on kõik erinevad ja võib-olla äh, oleks lahenduseks, olles nüüd ära kuulanud meie arutelu, et äh, meie oma töödega peaksime jätkama, nagu oleme seni teinud, äh, suurendama survet ka institutsioonidele ja seal, kus komisjonil on täielik pädevus, on meil, ma arvan, raske seda protsessi juhtida, kuid me saame teha soovitusi komisjonile. ja nüüd see suur dilemma, et kas me peaksime pigem võtma suuna üldise lähenemise äh, Äh, juurde poole, sest ma arvan, me kõik tahame horisontaalset lähenemist äh, kokkuvõttes, mina vähemalt kindlasti ja usun, et ka teised, või pigem võtame sellise kiirendatud lähenemise neis valdkondades, kus me arvame, et on võimalik teha kiireid edusamme ka nõukogus finantshuvide puhul. või siis, äh, olles nüüd ära kuulnud erinevad seisukohad, võib-olla peaksime hoopiski paralleelselt neid kahte tegema, et äh, nagu ka kolleeg Bendikšavur ütles, et ei tohiks jätta komisjonile seda võimalust, et nemad esitavad valdkondliku ettepaneku ja jätavad horisontaalse raamistiku kõrvale. ma arvan, et me peaksime arvamuses välja tooma, et see ei ole see, mida me tahame. võib-olla tuleks öelda, et komisjon ei peaks viivitama valdkondlike ettepanekute esitamisega nagu finantshuvide küsimus, kui see horisontaalne mm, lähenemine võtab liiga palju aega mitmed äh, teised märkused, mis on tehtud, need ütleksin vastuseks, et äh, viitan resolutsioonile, mille oleme juba vastu võtnud. seal on sõnastus, mis puudutab paljusid neid küsimusi, mis on tõstatatud, ma kandsin hoolt selle eest, et ma ei kordaks äh, arvamuses midagi, mis on juba resolutsioonis öeldud, aga kui kolleegid soovivad, et siia veel midagi lisatakse, näiteks et kes on täpselt ähm, rikkumistest teada ähm, äh, või muud sellist, mis on resolutsioonis juba kirjas, siis äh, no võime sellega arvamusse lisada, aga ma arvan, et me peaks taas avama arutelu selle küsimuse üle, kes on täpselt rikkumistest teatajad, me oleme juba selle üle põhjalikult arutanud ja kokkuleppele jõudnud. ja Ähm, lõpetuseks institutsioonide rollis, ma näen, et äh, ombudsman Orali on ka juba kohal, see on, äh, tahaksingi teile öelda, et äh, see on öeldud arvamuses, et võib-olla ombudsman võiks ka aidata rikkumistest ja teadete kaitsega, et võib-olla see võiks olla üks ombudsmani roll, et siis neid juhendada, võib-olla ka äh, neid juhtumeid ise uurida, me ei ole seda kunagi arutanud, võib-olla see praegu ei ole kõige hetk seda arutada, aga tahtsin lihtsalt ähm, selle sõnumi edasi anda ombudsmani büroole. sest et see on üks võimalus ja meie resolutsioon seda ei välista. nii et seda võib teha, aga paljusid muid asju saab ka teha, vähemalt resolutsiooni kohaselt, mille oleme vastu võtnud, nii et oleks ehk huvitav teada, saada mingil hetkel, mis on ombudsmani arvamus sellest, mitte kohe nüüd muidugi, see tuli nüüd natuke ootamatult, aga võib-olla, võib-olla siis kunagi hiljem. niisiis, ma püüan arvesse võtta võimalikult paljusid kolleegide muudatusettepanekuid, arvab meil kõigil on ühesugune eesmärk, et soovime kaitsta neid legitiimseid rikkumistest teatajaid, aitäh! aitäh! kahekümne seitsmes juuni on muudatusettepanekute tegemise viimane tähtaeg ja me tegeleme muudatusettepanekutega oma koosolekul kaheteistkümnendal juulil. tänan aktiivse arutelu eest ja nüüd me saame hakata vaatama erinõustajate huvide konfliktide küsimust. Euroopa Liidu institutsioonis on neid kokku kuskil viiskümmend, tegemist on omapärase eh, institutsionaalse moodustisega, tegemist on isikuvalikuga, mitte avaliku konkursi korras valitutega seda makstakse selle töö eest tööpäevade arvu järgi. kuni kuussada eurot päevas. komisjoni peadirektoril on äärmiselt suur tõenäosus saada kuskil erinõustajaks. Eh, kuid ma leian, et siin on väga oht ohtlik olukord huvide konflikti tekkimiseks ja sellepärast me peame tegelikult selle teemaga põhjalikumalt tegelema, selleks et erinõustajate huvikonfliktide teket välistada. proua Reili on teinud suurepärast tööd selle küsimuse ettevalmistamiseks, me tahaksime teda tänada tehtud töö eest ja tegemist on teemaga, millega ta on tegelenud juba aastaid e- ka eelarvekomisjonis ja ta on äh, eelarvekomisjonis ka teataval määral avaldanud survet, et selleks, et meil oleks ka eelarvelisi vahendeid selle küsimusega tegeleda, me peame sellel teemal, sellest teemast oluliselt rohkem äh, teadma. kena, et te siia tulite, tere tulemast ja nüüd on teil proua Raili sõna. suur tänu teile. Äh, suur aitäh kutse eest, tore on siin tagasi olla teie komisjonis. minu kui ombudsmani eesmärk on ähm, kaebustega tegeleda ning samas pean tegelema ka süsteemsete küsimustega, mis äh, ähm, tekitavad äh, probleeme ning üritada neile eetiliselt ja avatult uused lahendused leida. mul on hea meel teile äh, tutvustada strateegilisi uuringuid nõustajate küsimuses, millega lõpetasin eelmisel nädalal võib arvata, et umbes viiskümmend erinõustajat tegutsevad igal antud ajahetkel erinevates teenistustes, kontrollikojas või mitteinstitutsioonilistes asutustes. ning nendega tegeles ka minu uurimine. enamusel volinikest on erinõustajad olemas, mõnel neid isegi neli või viis, neid võidakse, makstakse, enamusel aga mitte. kolmekümne kuue eh, mitte maksustajate, eh, taksustatud nõustajate seas sai kõigest eh, kümme mingisugust, mingisugust palka iga päeva eest ning äh, varem või hiljem on nad kas institutsioonide või liikmesriikide poolt äh, mingisugust äh, ähm, palka ning nende lepingud on kas neli kuni viis kuni viiskümmend päeva pikk. samas on neil aga õiguslik kohustus erapooletult oma tööd ja objekt teha ja olla objektiivsed, võttes sealjuures arvesse ainult Euroopa Liidu huve. selles olukorras on komisjonil raskete äh, valikud, erinõustajad äh, äh, või äh, need, neil, nad on raskes olukorras, sest nad on, sest nad pole ei ametnikud, nad ei ole ametnikud, samas tuleb teha kõik selleks, et nende välistegevuse erinõustajate tegevus ei satuks konflikti, on olemas menetlused selle väljakutsega tegelemiseks, kui soovitakse eh, anda neile tegutsemisvõimalus, siis eh, näiteks lastakse neil alla kirjutada eh, dokumendile, kus nad vannuvad, et neil ei ole erihuve, samuti kirjutab alla ka volinik dokumendile, kus ta garanteerib inimese usaldusväärsust ning nende dokumentide alusel üritatakse garanteerida, et huvide konflikti ei tekiks eh, ning eh, võidakse eh, kasutusele võtta ka meetmed, et võimalik risk kaoks. näiteks kui komisjon võtab tööle erinõustaja, võib komisjon nõuda dokumenti, mis kinnitaks, et erinõustaja ei osaleks üheski otsuse langetusprotsessis erinevate organisatsioonide rahastamiseks. pärast seda esitab eh, komisjon eh, ka nimekirja parlamendile, eh, nimekirja erinõustajatest, kes tööle võetakse ning pärast seda, pärast seda võivad erinõustajad tööle asuda, mina otsustasin uurimisi alustada kahe kaebuse põhjal, mis üles üks esitati aastal kaks tuhat kümme, teine kaks tuhat viisteist. see, mõlemad puudutasid reeglite rikkumist eh, erinõustaja töölevõtmiseks. mõlemal juhtumil leidsin eh, rikkumisi. kaks tuhat viisteist jõudis minuni uus kaebus, mis puudutas individuaalseid juhtumeid sellega seoses otsustasin käivitada strateegilise uurimise süsteemses nendes küsimustes ning eh, tegelesime umbes viiekümne juhtumiga kahe tuhande viieteistkümnenda aasta lõpus ja kuueteistkümnenda alguses, leidsime, et komisjon on oma tegevust parandanud. näiteks kahe tuhande viieteistkümnendal aastal eh, nimetas komisjon eh, paika, pani paika eri nõustajad, enne kui oli otsustatud, millised meetmed tuleb kasutusele võtta, et riske eh, vähendada, samuti komisjon eh, tegi pressiavaldusi, enne kui hindamisprotsess läbi oli, komisjon eh, parandas kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal oma käitumist ning volinikud võtsid rohkem arvesse ka õigusasjade peadirektoraadi soovitusi, samuti oldi pisut ettevaatlikumad nende mandaatide kinnitamisel ning ka eh, tegutseti kiiremini, kui huvide konflikti risk eh, välja tuli, ka otsustati mitte kasutusele võtta ühte erinõustajat, sest huvide konflikti leiti olevat liialt tõsine. lisaks sellele tegin ka eh, mitmesuguseid probleeme, mis, mida komisjon ka üritas parandada, näiteks peaks olema erinõustajad teada leevendavatest asjaoludest huvide konfliktide puhul Eh, ma eh, tunnen heameelt selle üle, et komisjoni lähenemine on olnud, eh, on olnud positiivne, kuid ma soovitaks komisjonile siiski olla proaktiivsem, kui tuvastatakse huvide konflikt ning on raske adekvaatset olukorda hinnata, kui kui äh, reeglid on väga üldsõnasõnalised, seega peaks äh, erinõustajate tegevust võimalikult täpselt paika panema. teiseks äh, tuleks ka, peaks mõtlema kattumiste peale, leevendavate asjade asjaolude osas ning peaks välja selgitama konkreetsed olukorrad, kus äh, äh, leevendavaid asjaolusid arvesse ei saa võtta, kuigi edusamme on tehtud, siiski meetmeid oleks võimalik veel pisut parandada, äh, määraseid sõnastusi tuleks vältida, nagu näiteks, et et isik ei saaks kasu enda tegevusest erinõustajana väljaspool institutsioone ning mandaadi vältel äh, tuleb ähm, jälgida äh, ka, millised avaldused on erinõustajate poolt tehtud. komisjon on juba reageerinud äh, minu soovitusele meenutada erinõustajatest äh, nende kohustusest oma tegevuse kohta aru anda väljaspool nõustamistegevust ning kõik muutused tuleks teada anda kahe kuu vältel. samuti tuleks suurendada usaldust protsessi vastu äh, Äh, avaldades äh, informatsiooni, kui seda taotletakse. Äh, komisjon peaks infot jagama ka oma veebileheküljel, see puudutab ka erinõustajate CV-sid ja deklaratsiooni, kuigi seda on rohkem, kui paljud liikmesriigid teevad sellist sarnast erinõustajate puhul. komisjon tavaliselt võimaldab ligipääsu erinõustajate deklaratsioonidele ja avaldustele kuid äh, ma tahaksin kutsuda neid üles, et nad neid äh, dokumente proaktiivselt avaldaks, et äh, vähendada võimalike huvide konflikti ning anda ka erinõustajatele võimaluse lisainfot jagada. samuti kutsun üles komisjoni, et tagapõhja kohta rohkem informatsiooni antakse oma mandaadi ulatuses selle kohta, kas erinõustaja saab palka või mitte see eh, on minu uurimuse eh, kokkuvõte ning olen palunud komisjoni, et ta oktoobri lõpuks esitaks eh, mulle vastuse minu uurimise kohta. see tõepoolest erakordselt tähtis ja tähelepanuväärne töö komisjoni halli tsooni valgustamisel on olnud proua Reili äh, väga suureks ja pingutust nõudvaks ülesandeks ja ta on meile selgeks teinud, et me peame koos eelarvekomisjoniga eh, rakendama ühismeetmeid, et sellest dokumendist lähtudes samme astuda. proua Reili, kas te olete teinud ka katset kontrollida ka erinõustajate mandaati, mandaate? kui inimesel, kes töötas näiteks põllumajanduse peadirektoraadis, tal on ju sadu kaastöötajaid ja teadmisi, mida ta vajab, miks ta neid ei leia öö, äh, oma äh, töötajate hulgast, miks tal need töötajad ei suuda seda teavet pakkuda, miks tal on vaja erinõustajat, sinna on ju välja valitud konkursi korras eriettevalmistusega, spetsiaalse ettevalmistusega inimesed. olen näinud, et endised peadirektorid võtavad tööle erinõustajad äh, ja kui tegemist on endise mm, regionaalarengu äh, peadirektoriga, kes võtab endale tööle nüüd siis erinõustaja, kes enne töötas äh, põllumajanduse peadirektoraadid, siis tuleb välja, et need erinõustajad nii mõneski valdkonnas et äh, need erinõustajad väga sageli ei asu mitte üldse Brüsselis, vaid näiteks Luksemburgis, mille vastu mul midagi ei ole ja neile makstakse seal ja kõik on nagu väga tore. aga tekib küsimus, kas nad mitte ei täida mingeid teiseseid ülesandeid, mis tegelikult ei tule üldsegi mitte nende erinõustaja staatusest. suur tänu teile, tere tulemast, proua Reili, selle, suur tänu selle suurepärase raporti eest <clears throat> eriti küsimustes, äh, mis on väga keerulised äh, ja mis on väga olulised meie kodanike jaoks, äh, need ning see, see on, küsimuseks ongi see, et nõustajad, kuidas nad eri valdkondades tegelevad, minul on oma ea tõttu väga palju äh, kogemusi liikmesriigis, ma mäletan, et mina eh, tulin kohale, mõeldes, et Euroopa on väga ühtne, selgus, et eh, eksperdid komisjonis olid need, kes mõningates eh, olukordades pidid baasdokumendi koostama ning võin teile kinnitada, kinnitada, et äh, selle baasdokumendi võtsid juba entusiastlikult vastu liikmesriigi esindajad äh, ning pean ütlema peale selle, et kaitstakse ka liikmesriigi huve ja äh, võib-olla peaksime mõtlema selle peale, et komisjonil on vaja rohkem töötajaid, kes on kõrge kvalifikatsiooniga äh, et ei peaks äh, äh, tegelema äh, huvidega, mis ei ole Euroopa huvidega seotud, igatahes tegemist on inimestega, kellele peaksime andma suurema õiguskindluse. mul on kaks väikest küsimust. kõigepealt nagu te teate, meil on olnud väga traumaatilisi kogemusi mõningate organisatsioonidega Euroopa Liidus, äh, kes, äh, äh, kes on teatud uuringute järgi, järel väga palju kahju teinud väikeettevõtjatele ning äh, praegusel hetkel on äh, üldiselt äh, igatahes äh, järeldused üsnagi üldsõnalised olnud ning tundub igatahes, et teie leidsite, et viiekümnele inimesele ei öeldud, et nende kohta on uurimine käivitatud. mina arvan, et et praegusel hetkel on vaja suuremat läbipaistvust ning on vaja äh, suurendada ka, säilitada äh, võimalus äh, salastada andmeid, tahaksin teada, kuidas oleks äh, võimalik tulevikus teavitada neid, kes erinõustajatele hakkavad Euroopa institutsioonides tegutsema, et sellised äh, küsimustikud on olemas eh, ning eh, eh, kuidas oleks võimalik neile teatada, et näiteks teatud tüübi uurimine võib alata. näiteks võib see käia kas või arstide või teiste selliste professionaalide kohta, kes tegutsevad komisjoni nõustajatena mõned kuud, hiljem peavad minema nii-öelda tavaellu tagasi, oleks hea äh, et äh, kui teatakse, millised äh, andmed äh, nende kohta on kättesaadavad komisjonile või teistele. ning teiseks, nagu seda ütles ka juhataja, süsteem on paranenud ning eh, Euroopa Komisjonil ei ole et, eh, et tihtipeale mitte mingisugust eh, teie tüübi esindajat liikmesriikides, kas oleks võimalik see, et see süsteem, mille te olete loonud, teie tehtud järeldused äh, suurendada läbipaistvust ning süsteemi usaldusväärsest, kas oleks võimalik paluda liikmesriikidelt, et ka nemad ennast süsteemi juurutama hakkaks, sest meil on selleks palju põhjuseid. kolleeg Salafranca, aitäh kolleeg Salafranca, palun. suur tänu, suur tänu ka äh, proua Urailile äh, eh, selle info meiega jagamise eest ning äh, selle eest, et ta valgustas meile olukorda, mis nagu esimees ütles, on üsnagi tume maa meie jaoks. tihtipeale toimuvad rikkumised teadmatuse tõttu ning ma tahaksin, et te räägiks meile rohkem erinõustajatest. Eh, nagu ma aru saan, on selliseid inimesi väga vähe. ma sain aru, et neid oli natuke üle viiekümne ja eh, võt-, võrreldes komisjoniga, kus töötab tuhandeid inimesi, on seda väga vähe. ning eh, nagu esimees ütles, tegemist on inimestega, kes on oma pädevustele äh, toetudes välja valitud ilma erikonkursita, kuid äh, ma sooviksin, et te äh, meile kogu seda kontseptsiooni äh, pisut selgitaks, kui palju neid on. ma sain aru, et neile makstakse päevapalka ja mõned, mõnedele ei maksta üldse midagi Eh, mõned võivad saada ka nelisada eurot päevas, kui ma nüüd õigesti aru sain, eh, seda maksimaalselt viiskümmend päeva aastas. minu küsimus oleks järgmine. Eh, kui, kui pikad või on tavaliselt selliseid, sellised, sellised Äh, sellised lepingud, kas äh, neil on võimalik äh, saada selline leping aastaks või kogu voliniku tööaja välteks ning arvan, et on hea, et komisjon teie soovitusi arvesse võttis. leian, et kogu see teema on väga seotud ka Eh, kogu sellele vandele, mis annaks eh, mitte, eh, mitte tekitada huvide konflikti oma tegevusega ning et need inimesed ei saaks otsuse langetusprotsessides osaleda ning näen, et kui huvide konflikte on välja selgitatud ombudsmani poolt, siis ka sellekohased soovitused on komisjoni poolt arvesse võetud seega minu mulje on selline, et äh, tegelikult selliseid inimesi on väga vähe, võttes arvesse, kui palju inimesi toetab, töötab institutsioonide jaoks ning äh, eelarveline mõju on samuti väga piiratud, sest äh, nagu ma aru saan, enamus neist nõustajatest ei saa raha, ei saa palka ning juhul, kui palka saavad, siis mitte rohkem kui viiskümmend päeva aastas kuid kõik see, mis aitab suurendada läbipaistvust ja selgust, lihtsustab äh, meie tegevust. tihtipeale äh, volinikud toetavad eksperdi arvamustele ning äh, mina olen, olen töötanud Euroopa Komisjoni jaoks ning tean, et volinikud mitte sellepärast, et poleks pädevaid ametnikke olemas, Eh, vaid eh, eh, näiteks juhtub ka nii, et mõni ametnik läheb pensionile ning kogu tema kogemuste pagas jääb sellega seoses kasutamata. sellised andekad inimesed võivad olla väga kasulikud, kui huvide konflikte ei teki ning kui ei hakata sellist nõustamist eraldi tasustama. minu meelest on see äh, hea, kui selliste inimeste andeid ja võimeid ära kasutatakse, e, aga igatahes kõik see, mis toob kaasa suurema selguse, läbipaistvuse, on väga hea ning ähm, on hea, et äh, ka komisjon on positiivselt vastu võtnud äh, ombudsmani soovitused ning äh, ootan huviga teie e, edasisi selgitusi, et olukorda paremini tundma õppida Just to comment, I am not sure if politicians are lihtsalt kommentaariks, ma ei ole päris kindel, kas poliitikud on tõelised eksperdid, nii et äh, ma ei tea, kui nad oleks äh, valinud tõelised eksperdid, siis hea küll, aga poliitikud, siis on küsitav. kolleeg Sõnagan, palun. suur tänu, ma pean ütlema, et pean nõustuma teie soovitustega. kõigepealt äh, äh tervitan teid siin kui äh, kaasmaalast, iirlast äh, ja võite tõesti uhke olla selle töö üle, mida olete ära teinud. ma arvan, et äh, üks küsimus, mille osas on väga raske teiega mitte nõustuda, on see mandaadi ähmasus. tõepoolest, kui nüüd teid kuulata, siis noh, neli kuni kuussada eurot päevas äh, keskmiselt ähm, viissada tööpäeva, äh, kolmkümmend, nelikümmend tuhat eurot, no ma ei tea, see kõik, mis te rääkisite, see tegi mind päris äh, uudishimulikuks. ma olen juba nii kaua olnud parlamendis, aga ma ei olnud üldse teadlik kõigist neist teemadest seoses äh, eranõustajatega, et tõesti väga põnev, eriti Äh, mis puudutab Phil Hogani mm, erinõunikke, äh, kes on siis ka iirlane ja põllumajandusküsimuste volinik. ja nüüd, äh, kui ma vaatan veebilehte, seal on, seal ei ole seal on küll üks huvide deklaratsioon, aga seal ei ole midagi täpsemat Ähm, kui mõelda sellele, et äh, nad saavad kolmkümmend tuhat eurot aastas ja ilmselt ka päris korraliku pensioni, äh, nii et äh, nad on, elavad päris hästi ja mul tekib küsimus, et kas äkki veebilehel peaks olema kõik see detailselt kirjas, jah, CV on, aga tegevuste deklaratsiooni ei ole, et CV näitab, mida nad on varem teinud, aga küsimus on selles, mida kõike nad praegu teevad ning sellega seoses tekib ka küsimus, et milleks üldse on vaja erinõustajaid. kui mõelda sellele, kui palju on neil ametlikke töötajaid, kes siis ametlikult töötavad just nende heaks, ehm, mitte erinõustajatena nii et see on tõesti palju küsimusi aga üks asi, mille üle ma ei kavatse kurta, on see, kui teie ombudsman pensionile minnes hakkaksite erinõustajaks, sest et ma olen kindel, et teil on väga palju teadmisi väga paljudes erinevates valdkondades. ja võttes arvesse eelmist arutelu ja et teid teid ka nimetati sellega seoses, et võib-olla teie või teie büroo võiks tegeleda ka äh, rikkumistest teatada küsimusega, ma ei tea, kas te olete teadlikud sellest Jonathan Sugarmani juhtumist meie kodumaal, kes paljastas midagi, mil, mis äh, läks äh, Iirimaale ja Euroopa Liidule päris kena summa maksma. ja põhimõtteliselt, mis, äh, mida talle nüüd öeldakse, on see, et, et mine minema, sa lihtsalt segad meid ja äh, ja Äh, ma tahaksingi teilt küsida, et kas teie kavatsete ka selle teemaga tegeleda, kas teil on kavas selles suunas liikuda, sest te, teil on väga suur usalduskrediit äh, selles. viimasena härra Tarand, suur aitäh! kui see on kolleegil lohutab, siis võib siin parlamendis olla veel kolmsada aastat, kolmsada viiskümmend aastat, siis ikka saate midagi uut teada. Ähm, nüüd ma tahaksin küsida ombudsmanilt, kas äkki oleks võimalik komisjoni dokumendid kätte saada. meil üks selline juhtum, erinõustaja, kes töötas tarkvara ettevõttes ning vastavalt eeskirjadele oleks tema palk pidanud vähenema ähm, nende üleminekutasude võrra, mida ta saab ja julgeolekukomisjon seda ei teinud. me esitasime küsimusi selle kohta, mingeid vastuseid ei saanud. algatasime menetluse AFCO komisjoni kaudu ja lõpuks komisjon langetas otsuse, aga mitte avalikult, vaid kinniste uste taga et jah, iga inimene võib ju töötada mm, tarkvaraettevõttes, aga, aga kui ta saab veel seda tasu selle eest, et ta on äh, kunagi töötanud komisjonis, siis see on ähm, äh, see on äh, kahtlust äh, või see on kaheldav. nüüd muidugi Progress ta ütles, et jah, inimestel võib olla teadmisi oma töö, pärast oma töökohalt lahkumist ja siis võib-olla äh, Äh, õigustatud äh, see, et nad on äh, nõustajad, aga minul tekib küsimus, et miks ta nimetatakse siis riigiametniku töö kohast ja siin ei tohi unustada ka, et inimesel on poliitilised huvid. Te võib-olla märkasite, et ma ei nimetanud nimesid, aga võite ise arvata, et meil on see riik, mida ma kõige paremini tunnen. see endine minister, keda ma silmas pean, tahab nüüd saada Euroopa, Läti, Leedu mm, ühisettevõtte, riikliku ettevõtte nõukogu liikmeks, mis saab vahendeid Euroopa ühendamise rahastust, et see on äh, veel üks selline asi, et jah, poliitiliselt ma saan aru, aga millised ekspertteadmised võivad temal olla raudteede ehitamisest? ja kuidas äh, sellest makstakse, sest et äh, praegusel hetkel ju seda ei rahastata mitte valitsuse poolt, vaid Euroopa Liidu eelarves, nii et teil on erinõustaja, tal on äh, see, ka see kaelakaart, millega ta saab kohe Jean-Claude'i vastuvõtule, kui soovib ja samas tegelikult tema ekspertteadmise puudutab pigem seda, et äh, kuidas ähm, Euroopa rahasüsteemi äh, juhtida nagu kirjas. erinõustajad ja, ja kui teine tööturg endistele poliitikutele. aga nüüd annaksin sõna proua Railile, palun. Thank you for all those uh.... suur tänu kõigi nende küsimuste eest tundub, et äh, mis on hea selliste äh, uuringute äh, läbiviimisel, on see, et see on väga mitmekihiline töö. et ühest küljest ma siis uurisin seda, et millised on huvide konfliktid komisjonis, aga selle ma jõudsin ka selleni, et millised poliitilised huvid olla ja see omakorda viib järgmiste küsimusteni. nii et tõepoolest, see teema, erinõustajad, see on kindlasti midagi, millega teie komisjon ka võiks edasi põhjalikumalt tegeleda. me kõik oleme teadlikud, et see on olnud võib-olla viimase kahekümne aasta jooksul olnud iseloomulik, et valitsused ja igasugused haldusstruktuurid on kasutamas rohkem eranõustajaid. ja meie kontekstis ilmselt see kõige rohkem äh, Mm, paistis silma, kui Tony äh, Blair tuli võimule üheksakümnendatel aastatel ja kui äh, ja kui ta siis enam ei kasutanud niivõrd riigiametnike nõuandeid, vaid äh, kutsus oma erinõustajad. nüüd mina püüdsin oma uurimuses tegeleda sellega, et kuidas suurem läbipaistvus võiks anda vastused küsimustele, mis olete siin tõstatanud või vähemalt äh, tekitaks võimaluse neid äh, lahendusi leida. Te küsisite näiteks, et kuidas erinõustajad üldse välja valitakse, kuidas nad ametisse nimetatakse, miks neid ekspertteadmisi vaja on. nii et äh, kui me teame täpsemalt, et millised äh, nende teadmised, ekspertteadmised on, siis on ka selgem pilt, et kas see on tegelikult väärtuslik nende tegevuste läbimiseks või ei. mis puudutab proportsionaalsust, äh, jah, ainult viiskümmend erinõustajat äh, võrreldes kolmekümne tuhande ja enama komisjoni töötajaga, aga kui need viiskümmend erinõustajat on võtmetähtsusega ametikohtadel ja väga lähedal võimule, siis nad võivad olla palju mõjuvõimsamad kui need kolmkümmend tuhat riigiametnikku. ma arvan, et mida rohkem meil on teavet selle kohta, et millega nad tegelikult tegelevad ja mida rohkem deklaratsioone ka avaldatakse komisjoni poolt, seda paremini mõistab ka avalikkus, et millega nad tegelevad ükskõik, kas tegemist on põllumajandusvolinikuga või kellegi teisega, kui kõik see info on olemas, siis võib äh, seada küsimuse äh, alla selle töö mõistlikkus, tõhusus ja ka poliitiline pool. nüüd, üks põhjus, miks me selle süstemaatilise uurimise äh, läbiviisimise asemel käsitleda konkreetseid juhtumeid, on see, et meie amet on väga väike ja äh, siin on ka andmekaitse küsimused, kõik muud probleemid, millega me peame tegelema. no paljude üksikjuhtumite puhul saaks see takistuseks. aga ma arvan, et see oli oluline ka selleks, et ähm, uurida seda, kuidas andmekaitse eeskirju võib kasutada äh, sellise kilbina, et ähm, takistada tõelise läbipaistvuse saavutamist. tegelikult on asi ju lihtne avaliku raha kulutamine peaks olema avalik. kui ähm, inimestele makstakse avalikust äh, rahast töö eest, siis peaks olema ka selge, mis see töö on ja mis on tulemused. Äh, ja nüüd äh, Ole Sender, see, mis teie ütlesite, et mõnedel inimestel võib olla olulisi teadmisi, mida võiks komisjon kasutada, aga nad võivad kahelda eh, selles, kas nad tahavad üldse saada nõustajaks, eh, sest et eh, avaldatakse niivõrd palju andmeid nende sissetulekute ja nii edasi kohta, et ühesõnaga, et see võib eemale peletada neid inimesi, kes tegelikult sobiksid selle kohale. kui tohib, ütleb proua Aleksander, ei, see ei olnud see, mida ma silmas pidasin. küsimus on selles, et eh, jah, muidugi selline uurimine peaks olema süstemaatiline, ma olen teiega nõus, aga iga kord, kui mõni inimene astub ametisse, siis peaks ta olema teadlik sellest ja andma oma nõusoleku ja neid tuleks ka teavitada, täpselt nagu Olafi teeb. tegelikult juba vastasite mulle, mulle, mulle ei meeldi sellised vastused, nagu ma just kuulsin, ma arvan, et andmekaitse on tänapäeval sama oluline inimõigus kui äh, läbipaistvus avalikkuseks, nii et ma arvan, et siin tuleb olla ettevaatlik, eriti teie peate olema väga ettevaatlik. ma ei hakka siin väitma, et te olete midagi teinud või ei ole ja meie igal juhul toetame teid ressurssidega, kui see vaja on, aga Te teete mulle juba teist korda seda, kui ma juhin tähelepanu andmekaitsele, siis sellepärast, et ma olen teadlik väga dramaatilistest juhtumitest, kus äh, Euroopa Kohus ka lõpuks jõudis tulemusele, et see oli algusest peale vale. et niimoodi lähendi, aga mitte, äh, aga inimese äh, maine on juba läinud, ta ei saa oma äritegevust jätkata, nii et tulemused on tõesti ohtlikud jah, ma mõistan, mida te silmas peate, aga mina räägin avalikust, tööst avalikus sektoris, mida teevad ja küsimus on ka avalikkuse huvides ja andmekaitse eh, eeskirju tuleb ka tasakaalustada eh, selle avaliku huviga. ma arvan, et mõnedel juhtudel, kui see on avalikes huvides, et oleks teada, millist tööd need ametnikud teevad, siis tuleb siin leida õige tasakaal. eriti, mis puudutab äh, avaliku sektori ametnike tööd. aga andmekaitse, selle tõstatasin ka sellega seoses, et kui kaugel me saame minna üksikisikute uurimise äh, puhul, üksikjuhtumite puhul ja sellepärast me viisimegi läbi sellise süstemaatilise uurimise. aga seoses veel sellega mis teie ütlesite, et inimesed, kes ei tööta avalikus sektoris, et neid võiks julgustada ka andma oma panuse, kui see on avalik, avalikes huvides. et siin jällegi tuleb muidugi neid erinevaid külgi arvesse võtta, et äh, kui põhjalikult äh, nende tegevust uurida, milline on avalik huvi ja nii edasi. aga nagu ma ütlesin, siis see on tõesti väga mitmekihiline äh, teema ja siin tuleb tõesti mõelda ka, mis on meie väärtused. ma arvan, et me kõik, äh, minu büroo ja komisjon, kõik peavad mõtlema selle, et me tegutseme avalikes huvides. on selge, et ähm, tekivad erinevad küsimused selle kohta, kuidas muuta süsteemi paremaks, paremini toimivaks, avalikkuse huvidele vastavaks ning meie uurimuse eesmärk ei olnud äh, uurida üksikisikuid, vaid üleüldiselt, kuidas komisjon käib ümber huvide konfliktidega. ning meie järeldused, pean ütlema, et komisjon oli ka meile suuresti abiks nende koostamisel, meie järeldused olid, et komisjon peab natukene rohkem süvenema oma töös ja peab olema ka läbipaistvam neis küsimustes, et et äh, inimesed saaksid siis ühest küljest näha neid eeliseid, mida erinõustajad oma tööga toovad, aga samas tuleks tagada ka see, et nende väljaspool komisjoni toimuvad tegevused ei läheks konflikti nende komisjoni tööga. niisiis, selle süsteemse uurimise käigus me ei tahtnud mitte ähm, äh, kuidagi näpuga näidata komisjonile või kellegi teisele, vaid lihtsalt näidata neile, kus on äh, lüngad või puudujäägid. muidugi on asjad ka vahepeal muutunud, et see, mis oli vastuvõetu kümme aastat tagasi, ei ole enam vastuvõetav nüüd. komisjon või parlament kui ka mina ise äh, peame kõik olema teadlikud sellest, et kuidas kultuur on muutumises ja see mõjutab seda, kuidas me oma tööd teeme me jätkame oma tööd, selle teemaga on veel mitmeid üksikjuhtumeid, mida me läbi vaatame. ja muidugi me kuulame alati hea meelega parlamendi soovitused, mis võiksid olla abiks. kui tohib, siis ma tuleksin korraks ka selle rikkumistest teatajate teema juurde. jah, mitteametlikult on minu poole juba pöördutud selles küsimuses, et kas ombudsman võiks teatavat rolli mängida sest see seondub hea haldustavaga ja hea juhtimistavaga, nii et see sobiks tegelikult, aga ma pean vaatama täpsemalt oma mandaadist, et äh, kas äh, mahub sinna, see on muidugi parlamendi kätes, et seda vajadusel muuta. Need mureküsimused, mida on väljendatud, äh, mulle on, on tõepoolest seotud äh, Äh, tihtipeale rikkumistest teatajate, aga mina hea meelega muidugi annaksin oma panuse ja aitaksin parlamenti äh, sellel teemal. me oleme ühe uurimise läbi viinud seoses äh, rikkumisest teatamisega, nimelt me uurisime, et kas kõigil institutsioonidel on personali eeskirjades ka sätted rikkumistest teatamise kohta ja tulemused olid head, aga muidugi üks asi on see, et midagi on eeskirjades kirjas, teine asi on see, kuidas see praktikas välja näeb. nii et ähm, peame lihtsalt vaatama aja jooksul, et kuidas äh, institutsioonid tegelikkuses seda ellu viivad. muidugi aeg-ajalt jõuab meieni ka üksikuid kaebusi inimestel, kes leiavad, et äh, institutsioonid on diskrimineerinud äh, ja ka see on teema, millega me tegeleme. Herzlichen Dank! suur aitäh! kolleeg Salafranca, palun. suur tänu teile. väga kiiresti tänan ka proua Railit tema äh, soovi eest võimalikult avatult äh, oma tööd teha. ma tahaksin äh, lihtsalt äh, täpselt aru saada sellest, et äh, äh, ma teen teile kaks lihtsat küsimust, esitan teile kaks lihtsat küsimust kõigepealt, kas need erinõustajad äh, on äh, osalised otsuste langetamisprotsessis? Äh, kui nad, kas nad on kabinetide liikmed, kui neile makstakse päevapalka ning ma saan aru, et tegemist on nõustajatega ja mitte otsuse langetajatega ning teiseks, kas teil on äh, ülevaade eh, sellest, millised eh, neist eh, nõustajatest, viiekümne kahest nõustajast on poliitikamaailmast pärit. ma tahaksin teada, kui paljud neist on ametnikud, kes on läinud pensionile, kui paljud on administratsioonivälised eksperdid ning kui paljud neist on tulnud, on seotud kuidagi poliitikamaailmaga. et me saaks teada, kui, mis dimensioonidest me nüüd tegelikult siin räägime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

aga ei ole dokumenti selle kohta, mida nad teevad, kus nad töötavad ja keegi ei tea, mida, millised järeldused tehakse. jah, nii see on. sellepärast äh, osa soovitustest äh, puudutab äh, eelkõige seda, et komisjon tunneb äh, huvi välistegevuse vastu äh, ning äh, nad esitavad rohkem küsimusi, eriti puudutab see teatud konkreetseid tegevusi, mida peaks sügavuti minevamalt analüüsima. väga tihtipeale on sõnastused üsnagi üldsõnalised Äh, ning äh, seega on raske äh, vastata teie täpsematele küsimustele ning meie rolli jaoks on oluline arutada seda, mis tööd nad teevad, kas nad on oma töös tõhusad, kas nad aseldavad inimesi, kes võiks sedasama tööd teha, neile küsimustele mina vastata ei saa kuid äh, minule äh, saadaolev info, mida te võiks, saate ka ise oma uuringutes äh, teha, täpsemalt ei vastata, suur tänu. me järgime jälgime seda teemat edasi ja nüüd annan järgmisena sõna komisjoni esindajale um,. Uh, suur tänu teile tasakaalustatud avalduse eest. kuulasime suure huviga selgitusi ja soovitusi, nagu te ütlesite, te alles lõpetasite oma töö, pole veel teie käest raportit saanud, seega mul on raske kommenteerida spetsiifilisemaid äh, soovitusi käsitleda, kuid äh, mul on hea meel selle üle, et te täheldasite, et oleme teinud teiega kõikidel tasanditel äh, tihedat koostööd teinud ning oleme vastanud ka teatud äh, soovitustele ja vastanud kirjalikult küsimustele ning juba praegu üritame oma tegevuses olla võimalikult läbipaistvad ja avaldades informatsiooni ka oma koduleheküljel kus on meil ka nimed ja erimandaadid kirjas. ning sooviksin lihtsalt öelda seda, et loomulikult äh, kui me selle raporti kätte saame, vaatame teie soovitused tähelepanelikult üle ning vaatame ka, äh, kus on meil äh, võimalik Äh, oma äh, tegevust parandada vastavalt teie soovitustele ning äh, vastame teile, teie raportile selle aasta oktoobriks. suur tänu ja see on kõik, mis ma oskan praegu öelda. no nii, täna oleme kõik jälle kaelakutis sõbralikud. üllatav ma leian, et me peaksime tegelikult siiski asja tõsisemalt suhtuma. küsimused, mida me esitasime, aga ka ombudsmani tutvustatud seisukohad olid ju väga selged ja mind tegelikult üllatab, et inimesed et inimesed töötavad ilma hüvitiseta. tegelikult peab olema piisavalt jõukas, et endale midagi niisugust lubada. ma usun, et kui nad seda teevad, siis selle taga peituvad mingid järgmised huvid, mis on varjatud Äh, ja lugupeetud proua komisjoni esindaja, see on veebis üleval, see tänase koosoleku lindistus. ehk te siiski vaataksite seda saate üle ja pööraksite ka suuremat tähelepanu küsimustele, mida me tõstatasime? Uh, uh, jah, see tegelikult seondub sellega, mida ütlesite, võib-olla komisjon oskab paremini vastata minu küsimusele kas on infot selle kohta, kui palju era- er,, erinõustajad äh, üldse teenivad, ombudsman äh, kuulsime, et äh, võimalik, et viiskümmend päeva, kuussada eurot päeva, päevas, et ilmselgelt see raha tuleb kuskilt, kui palju iga aasta sellele kulutatakse? kas see on siis viiskümmend korda kolmkümmend tuhat eurot või viiskümmend korda sada eurot, kui palju see meile maksma läheb? kas see on teada? That I can, yes, that I can answer. sellele ma oskan vastata. eelarverida erinõustajatele on kokku üheksasada kuuskümmend tuhat kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal. Te peate meile vastama ka küsimuse meditsiinilise teenistuse kohta, miks seal on nii palju erinõustajaid ja miks sinna ei ole võetud tavapärase konkursi alusel töötajaid? kui palju neid erinõustajaid on kokku, kas umbes viiskümmend? ehk siis äh, igaüks saab umbes kaheksateist tuhat, kas nii? viiskümmend seitse on neid aga ma ei saa lihtsalt see, selle, selline lihtne jagamist äh, teha. no ma saan aru, aga siiski, igaüks saab umbes neliteist, viisteist tuhat sellisel juhul. nojah, kui keskmine võtta, siis tõepoolest on selline tulemus. aga see eelarverida ei hõlma mitte ainult igapäevaseid kulusid, vaid see on ka eelarve reisi või erinõustute äh, reisikulude jaoks ehk siis Brüsselisse tulemiseks, et anda nõu siin volinikele. ja kas me teame, kui palju iga päev makstakse, mis see päevaraha on? üks hetk, palun. päevarahad on erinevatel tasanditel kindlaks määratud vastavalt institutsioonide ametnike palgale. nii et olenevalt iga voliniku taotletud palgarahast võib see siis olla kolmsada nelikümmend viis eurot äh, päevas kuni viissada eurot päevas. It is basically worked out as an arithmetical um, amount, I think it's one äh, ja see on siis vist üks kahekümne, see on siis äh, äh, äh mingi osa ametnike palgast. meil oli otselindistuse ajal kogu see teave ka edastatud, ilmselt te ei olnud sel ajal saalis. see kõik info kõlas täna juba. kui täiendavat teavet ja sõnasoove ei ole, siis läheme järgmise päevakorrapunkti juurde ja proua Reili, me täname teid südamest selle eest, et te tulite me kivikotti ja rõõmustame juba praegu ette järgmise kohtumise üle. seega on ka avalik istung sellega lõppenud, algab koordinaatorite koosolek, mis algab viie minuti pärast. palun kõik need kellel, kes ei pea või kellel ei ole õigust saalis viibida, ruumist lahkuda. istung jätkub kell äh, üksteist viiskümmend üheksa.